kallid kolleegid, kuivõrd mina juhtun olema äh, kõige kauem äh, meie komisjonis äh, teeninud kolleeg, kes ühtlasi oli ka täna ka vaba, on mul au juhatada seda asutavat koosolekut ja nii, nagu sekretäriaat ütles, kvoorum on koos see tähendab seda, et vähemalt neljandik saadikutest on kohale jõudnud, ehk teisisõnu üheksateist saadikut, üheksakümmend saadikut, ja seega läheksime siis edasi nüüd kohe uue esimehe nimetamise juurde. ning ma kutsuksin üles äh, kolleege esitama kandidaate sellele ametikohale, kas siis fraktsioonide seast või neid kandidaate, kellel on vähemalt nelja kolleegi toetus, kes soovib sõna? härra Salafranca, teil on sõna, palun. suur tänu, proua esinaine. Äh, rahvapartei fraktsiooni nimel äh, on mul hea meel esitada kandidaadiks meie seast kolleeg Äh, tuntud kolleeg Elmar Brokk. aga mulle tundub, et äh, sellega seoses ühtlasi tahaksin ma tänada härra Albertinit kahe ja poole aastase komisjoni juhtimisest. ma tahaksin, proua esinaine, ühte asja veel aga siia lisada, nimelt teiste fraktsioonide esindajatele härra Brock ei saa täna pärast lõunal kahjuks komisjonis osaleda töös, kuivõrd äh, ta osaleb Euroopa Liidu valitsustevahelise lepingu ettevalmistavas töös parlamendi delegatsiooni liikmena ja seega tõesti ei saa osaleda istungil, aga ta on kirjalikult juba andnud teada, et ta on valmis, kui tema ära valitakse, äh, olema esimees. kas on teisi kandidaate ruumis? kui ei, siis loeksin teile hea meelega ette härra Broki sõnumi. kallid kolleegid, mulle on teada antud, et minu fraktsioon kavatseb esitada minu kandidatuuri Välisasjade Komisjoni esimehe ametikohale. see on minule suureks auks ning äh, suure heameelega võtan selle ettepaneku ka vastu nagu te teate, osalen hetkel Euroopa Parlamendi nimel kolmeliikmelises meeskonnas äh, valitsustevahelise lepingu loomisel Euroopa äh, eelarve stabiilsuse osas ja sellepärast ei saa ma osaleda tänasel äh, väliskomisjoni asutaval istungil ja ei saa ühtlasi osaleda ka siis selles valimisprotsessis. see on äärmiselt kahetsusväärne kuid äh, mul on moraalne kohus äh, täita äh, oma ülesannet Euroopa Parlamendi esindajana selles väga-väga olulises küsimuses. seega ma kutsun üles teie kannatlikkusele ja toetusele, loodan teie abile ja ma tahan öelda ühtlasi, et ma olen täitnud kõik kohustused, mis selle ametiga kaasas käivad. Teie ka siiralt, Elmar Brokk kolleegid, sõna on teil. härra Tšanak, jah, üks küsimus teile, proua esinaine, võib-olla meie ametnikud saavad sellele vastata, kui ke-, kellestki saab komisjoni äh, valitud äh, liige, siis palutakse esitada ka majandushuvide deklaratsioon, sellest härra Prokk ei räägi aga kuulda on, aga nagu me teame, esimesest jaanuarist on parlamendis kehtivad uued reeglid, kas äh, teie meelest see sõnastus, et ta on täitnud kõik ka-, ametiga kaasnevad kohustused, vastab sellele kohustusele? härra Tšanok ütleb ähm, proua Amraidn, mul on moraalne kohustus meie institutsiooni ees Euroopa Parlamendi esindajana sellel väga tähtsal tasandil äh,, ta-, nädalal ja ma jätan kõik kohustused, mis käivad selle ametiga kaasas, ma arvan, et sellest piisab. Yes, it's text Yeah? So that means that as there are no seega, kolleegid, kui teisi kandidaate ei ole, teeksin ma ettepaneku äh, aplausiga heaks kiita härra Broki kandidatuur. Thanks a lot and I think that uh... nii palju siis sellest välisasjade komisjoni liikmetena loodame me, et äh, härra Broki ametisse valimine annab äh, meie komisjonile uue kuvandi, isegi parema kuvandi välismaailma jaoks ja et meie komisjon tema juhatusel muutub järjest tugevamaks ja ma arvan, et nüüd on härra Broki kätes, kui ta meiega homme liitub, see, et äh, ta võtab üle juba ka selle ülesande, et siiralt tänada härra Albertini. kuivõrd härra esimeest aga ei ole tänasel istungil, tuleb mul jätkata siin esimehe toolil ja ära tuleb valida järgmisena neli aseesimeest. For your information, the groups have informatsiooniks, fraktsioonid on äh, meile teadnud andnud, et kandidaad on järgmised esimeseks aseesimeheks härra Provera, teine aseesimees härra Pašku, kolmas aseesimees härra Kovatšev ja neljas härra Maier. kas on veel teisi kandidaate? ei. härra Provera, kas olete nõus oma kandidaadiks seadmisega? olete, jah? härra Pašku, sama küsimus. suur tänu, härra Kovatšev. härra Maier. härra Maier on meile kirjalikul teel öelnud järgmist kahjuks ei äh, saa ma osaleda tänasel ahveti kohtumisel. nimelt on tekkinud probleem lendudega. Äh, mulle küll on selgitatud, et ma pean olema kandidaadi seadmisena kohal olema kas ise või saatma kirjaliku teate ja ma tahaksingi selle e-kirjaga kinnitada, et ma olen kandidaat ja saadan faksiga ka ametliku kirja, suur tänu ja kõike head! härra Huntis on palunud sõna. aitäh! GUE fraktsiooni nimel tahaksin ma seda veel kord kinnitada, mida te just äh, ette lugesite Äh, härra Maieril oli probleeme siia jõudmisega, sellepärast ta ei saa praegu kohal olla. ja ma tahaks äh, nüüd isiklikult äh, meie fraktsiooni nimel paluda, et te oleksite nõus selle ettepanekuga, aitäh. rohkem kandidaate ei ole kui need neli, nagu ma aru saan. kas see siis tähendab seda, et me võime aplausiga nad öö, ametisse nimetada? aitäh That that I... tähendab see siis seda, et soovin nüüd kõigile uutes ametites edu ja mulle meeldiks, kui härra Provera äh, tuleks nüüd juhtima seda istungit. jaa, he is the first vice chair. Yes. So, thanks to everybody. Thank you. Thank you. Yes. Everybody's invited to come here. kõik võivad nüüd siia üles tulla Mr Tanok, I did. härra Tanok, härra Tanok, mina muuseas oma majandushuvide deklaratsiooni täitsin yes,. Yes. That's perfect. Yes, dear colleague. I think... austatud kolleegid, kõigepealt eh, tundub mulle, peame me oma ridades tervitama uut saadikut. endine Euroopa Parlamendi president härra Puusek, tere tulemast meie komisjoni! Yes, now we can start with our words. aga nüüd läheme siis äh, sisuliste küsimuste juurde, kõigepealt päevakorra vastuvõtmine eelnõusse ei ole muudatusi, seega võime me selle vastuvõetuks kuulutada, kui keegi nüüd otseselt siin saalis vastu ei ole. tundub, et ei, siis on see vastu võetud. esimehel teada teile midagi anda ei ole. järgmine päevakorrapunkt kaheksas Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa integratsiooniprotsessi kohta Kosovos. Ulrike Lunacek on meie raportöör ja on ka saalis kohal. nii et äh, proua Lunacek tegemist on äh, teise Kosovo resolutsiooniga esitatud on kakssada üheksa muudatusettepanekut ning nendest on raportöör kaheksateist kompromissmuudatusettepanekut äh, välja äh, toonud ja proua Lunatšek saab siis nüüd võimaluse tutvustada neid kompromissettepanekuid ja teisi muudatusettepanekuid. Excuse me. Yes, thank you uh,, president. suur tänu, härra esimees ja loomulikult tahan öelda ka tere tulemast äh, uuele äh, komisjoni äh, juhatusele ja mis puudutab siis seda raportit, mida te olete näinud ja olen ka variraportööridega eelmisel nädalal kohtumisi sel teemal pidanud, oleme me siia sisse võtnud mitmeid kompromissettepanekuid enne kui ma hakkan sisuliselt kommenteerima neid dokumente, siis ma tahaksin tänada kõiki neid, kes muudatusettepanekuid tegid ja samuti neid, kuna me teame, et Kosovo suhtes on mõningaid konfliktseid eelarvamusi meie kojas, siis ma tahaksin tänada kõiki liikmeid, kes on teinud muudatusettepanekuid ning kes on ka lähemalt vaadanud neid kompromisse ning püüdnud äh, tulla välja ettepanekutega, äh, kuidas me saaksime neid integreerida. nii et suur tänu selle eest mm. poolteist aastat tagasi tegime äh, samasuguse raporti, panime kokku ja mõningad asjad on muutunud sellega võrreldes, mõned ka mitte. Ehm, need asjaolud, mis on muutunud, oleme me viidanud ka sellele, et Peaassamblee toimus kahe tuhande kümnendal aastal ÜRO-s ning seal võeti eh, vastu resolutsioon, mis algatas eh, dialoogi eh, Serbia ja Kosovo vahel. ning üheksa kohtumist on siiani toimunud, kahjuks äh, peab ütlema, et kõiki neid eesmärke, mis alguses sai seatud, ei ole täidetud tänaseks, aga dialoog on alanud ning esimest korda said kahe valitsuse eh, liikmed tulla ühe laua taha eh, kokku rääkima ja see on kahe riigi vahelistes suhetes kindlasti eh, suur edusamm. eelmisel nädalal volinik Malmström täpsemalt äh, üheksateistkümnendal jaanuaril läks Pristinasse ning alustas viisadialoogiga. see on protsess, mida äh, nõudis komisjon nüüd parlament poolteist aastat äh, tagasi juba, kogu see dialoog on aega võtnud, aga aga nüüd on see alanud ja selle kohta ma, seda mainime ka raportis kahe tuhande kümnenda aasta juuliga võrreldes, kus kuuskümmend üheksa äh, ÜRO liiget oli tunnustanud kuu, äh, Kosovot, äh, nüüd on see arv kaheksakümmend viis, endiselt ei ole kõik ÜRO liikmesriigid Kosovot tunnustanud, aga sellegipoolest on neid riike oluliselt rohkem kui varem ja see viib mind ka tegelikult ühe vastuolulise punktini meie kojas, selles aruandes, samamoodi nagu ka eelmises, ja loodetavasti enamus toetab mind äh, selles, et eh, ma tervitaksin seda, kui viis eh, liikmesriiki Euroopa Liidus, kes ei ole veel Kosovot unustanud, teeksid selle. Eh, põhjuseid olen ma juba ka väljendanud varem, nimelt Euroopa Liidul on kõige suurem tsiviilmissioon Kosovos, palju on rahvusvahelisi organisatsioone koha peal, palju on Euroopa projekte, mis Kosovos toimu, toimivad ning väga tore oleks, kui Euroopa Liitu nähtaks koha peal kui ühte organisatsiooni ja mitte kui lõhestunud ähm, äh, riikide esindust. Äh, tunnustaksin äh, ka neid liikmesriike, kes ei ole Kosovot tunnistanud, ent kellel on oma esindused Pristinas, see tegelikult näitab juba edusamme. et mõningad need küsimused, mis on ka siin dokumendis kirjas, ma arvan, et väga oluline just seoses referendumiga Horvaatias, mis õnneks lõppes väga soodsate tulemustega. oluline oleks see, et Kosovol oleks olemas ka samasugune perspektiiv, mis ülemkogul kahe tuhande kolmandal aastal Thessalonikis välja lubati. Euroopa Liiduga liitumise kohta oleks ka nende silme ees ja seda ma rõhutan ka äh, siin selles raportis Belgradiga dialoogi olulisust ma juba mainisin, samamoodi viisadialoogi algatamist selleks, et see isolatsioonitunnetus, mida eriti just noored inimesed Kosovos tunnevad, eriti võrreldes sellega, et ümbritsevate riikide inimesed saavad juba viisavabalt reisida üle aasta ja kosovolased ei saa, nii et see kõik äh, tekitab äh, tunde, et Euroopa Liit ei võta mm, integratsiooniprotsessi perspektiivi väga tõsi, tõsiselt, ma loodan, et äh, vastav teekaart saab valmis kiiresti ning Kosovo valitsus saab koos parlamendiga ja ka kodanikuühiskonnaga seda rakendama hakata selles raportis viitan ma ka problemaatilistele küsimustele Kosovos endas äh, parlamendivalimistel olid äh, mitmed rikkumised eelmisel korral, mitmed äh, ka meie kolleegid siit osalesid äh, valimisvaatlusmissioonil ja mm, siin raportis olen ma ka pettuse võltsijate mm, vastutusele võtmisest rääkinud oluline on see, et Kosovo kodanikud näeksid, et valimispettused enam järgmistel valimistel kindlasti aset ei leia. samuti kutsun üles nii valitsust, parlamenti kui ka opositsiooniparteisid eh, selleks, et nad viiksid läbi valimissüsteemi eh, ja ka põhiseaduslikud reformid selleks, et järgmisel korral toimuksid valimised õiglaselt ning et ei oleks probleeme sellega, kuidas äh, hääletamisprotsess toimub, nii et äh, järgmisel korral oleksid, äh, mm, oleksid korralikud valimised samuti korruptsiooni ja kuritegevuse küsimused Euroopa Liidu EULEX-i missiooni, kõige suurema tsiviilmissiooni äh, eesmärgid on toodud välja samuti siin raportis. sellel missioonil on olnud mitmeid äh, edulugusid, eriti just äh, tolli ja politsei koostöö osas. Äh, sellepärast, et tsiviilmissiooni äh, töötajaid saab juba vähendada, sellepärast et kohapeal on olnud mitmeid äh, edulugusid selles vallas, äh, samuti tunnistajakaitse küsimused mõlemal poolel, nii äh, Kosovo poolel, kus tunnistajakaitsesüsteemi tuleb rakendada niipea kui võimalik, aga ka liikmesriikides ja nendes riikides, mis EOLEX-i tsiviilmissioonis osalevad, peavad ka ümber asustama potentsiaalseid tunnistajaid omaenda koduriikides selles raportis Äh, viitan ma ka mm, meie meedias kõige rohkem äh, räägitud äh, olukorrast, ebastabiilsusest riigi põhjaosas. kutsun üles, et teetuket eemaldataks ning et Serbia ametivõimud eemaldaks topeltstruktuurid piiril, mm, piirkonnas. Mm, samuti tahaksin ma öelda, et lõhestumine ei ole teema meie jaoks oluline on, et Kosovo valitsus veenaks ka põhjapiirkondade inimesi selleks, et, et tegemist on nende riigiga ning Serbia poolt tuleb siis maha võtta need tänased eksisteerivad teetõkked ja paralleelstruktuurid. tahaksin tervitada serblaste kogukonna edusamme lõuna pool Ibari jõge Äh, seal on mindud edasi sellega, et kultuuri ja äh, usupärandit äh, kaitstaks ning neid positiivseid asju tahaksin ma ka rõhutada, kui me vaatame konkreetselt selle riigi arengut. tahaksin ka EULEX-i eraldi uurimisrakkerühma mm, edulugu rõhutada, äh, sellepärast et äh, nad on uurinud äh, Marti raportit, mis puudutas organidoonorlust, organitega kauplemist nii sõja ajal kui ka nüüd rohkem hiljuti. see rakkerühm seati sisse, see baseerub Brüsselis ning äh, loodetavasti see uurimisrühm äh, toob ka meie ette kiiresti uurimistulemused. mis puudutab õigussüsteemi, meediavabadust, siis nendes valdkondades on endiselt Kosovos puudujäägid, äh, nendega tuleb tegeleda ja sellele ma keskendun ka selles raportis, just tugev ja mm, tõhus erapooletu meedia on demokraatia nurgakivi ning ka meie oma riikides, nagu me teame, on see oluline, neid küsimusi arutame me samamoodi siin ka parlamendis väga tihedalt. samuti peame keske, peab valitsus keskenduma rohkem diskrimineerimisvastasele võitlusele, kas siis naiste õiguste valdkonnas, diskrimineerimisele, mis baseerub äh, seksuaalsel orientatsioonil, usul või mõnel muul äh, mm, põhjusel rääkisin juba etnilistel, äh, etnilistest gruppidest, äh, ka roomad äh, kuuluvad siia hulka. viimase pooleteise aasta jooksul on olnud positiivne see, et uus valitsus on väga teinud jõupingutusi selleks, et aidata VKE-sid selleks, et paremini oleks võimalik ettevõtlust ale-, alustada. nii et palju positiivseid näiteid on selles valdkonnas ometi on olnud äh, probleeme majandusolukorraga üldisemalt, äh, sellepärast et äh, eelarve distsipliin ning makromajanduspõhimõtted, mm, mis võiks olla jätkusuutlikud, neid tuleks vaadata tulevikus hoolikamalt. keskkonnakaitse küsimus on väga oluline ning seal ei ole väga palju edusamme tehtud on muidugi positiivseid näiteid, aga üks põhiline probleem, mis on endiselt õhus, on energia tootmine riigis. kaks äh, kivisöel baseeruvat äh, Mm, elektrienergiajaama mm, Kosovo A ja B äh, on endiselt töös, need põhjustavad palju terviseprobleeme ning äh, keskkonna saastet, need tuleks, A tehas tuleks kindlasti võimalikult kiiresti kinni panna ja ka B tehase kohta kehtib see. Äh, kahetsusväärne on selles raportis see, et piisavalt uurimist, uurimistegevust ei ole läbi viidud selleks, et mõelda, mida uue energiajaama rajamise asemel võiks teha alternatiivina, nii et selles osas saab kindlasti veel palju ära teha. nii et üldiselt äh, tahaksin öelda, et ma tean, et äh, selles parlamendis on endiselt liikmeid, kes ei ole nõus Kosovo iseseisvumisega üldiselt, aga ma palun, panen teile kõigile mm, südamele, et tegemist on riigiga, mis on Euroopa laiemüügimispoliitika osa Thessaloniki protsessi osa samamoodi ning seetõttu me peame vaatama, kuidas toetada olukorra, kodanike olukorra paranemist äh, selles riigis ja ma loodan, et ma saan loota teile äh, suurele toetusele just kompromisside osas, sest tahaksin veel kord teid tänada väga hea koostöö eest äh, kõikide fraktsioonidega siin parlamendis, aitäh! Thank you. suur tänu, proua Lunatšek. enne kui annan sõna üle kolleegidele, neid on neli, tahaksin tervitada Kosovo keskkonna ja ruumilise planeerimise ministrit Tavkan Kašit siin saalis. kas te olete saali jõudnud juba? Okay, now first on the list is esimesena on sõna soovinud härra Posselt, kes on variraportöör. You have the floor. jah, film tänk. aitäh, härra juhataja, ma tahaksin järgmine kord tänada kolleeg Lunatšeki ja, ja teda õnnitleda, sest et ta on töötanud välja väga tasakaalustatud raporti ja ma ütlesin tegelikult, et seda raportit polekski vaja üldse muuta aga et äh, selle raporti kohta esitati ikkagi kakssada üheksa muudatusettepanekut, äh, muuhulgas esitasin ka mina ja kolleeg Lunatšek ise muudatusettepanekuid. Ähm, see kuulub meie koja paljude saladuste hulka, aga tegelikult äh, võiksime seda raportit hääletada ka praegusel kujul, aga meil on nüüd kakssada üheksa muudatusettepanekut, mul on väga hea meel, et meil oli väga hea koostöö kõigi variraportööridega ja et meil õnnestus äh, töötada välja kompromissmuudatusettepanekud, mis äh, äh, muudavad mitte vajalikuks enamuse esitatud muudatusettepanekutest. kui ma tohiksin rääkida mõningatest asjadest, ja mõningat poliitilist kaalu nendele muudatusettepanekutele omistada ja mõningaid blokke välja tuua, siis on väga palju muudatusettepanekuid, mis, milles üritatakse tagasi tulla staatuse küsimuse juurde. ja ma pean ütlema, et kahekolmandikulise häälte enamusega Euroopa Parlament hääletas sõltumatuse poolt äh, ja kahekolmandikulise häälteenamusega ütles parlament, et me ei soovi staatuse küsimuse uuesti käsitlemist ja ma pean ütlema, et iga kord, kui me räägime Kosovost, siis äh, esitatakse ikka ja jälle samu äh, muudatusettepanekuid staatuse küsimuse või või äh, sõnakasutuse üle, et kas tegemist on vabariigiga, kas ja see ei ole mõistlik, et ma respekteerin seda, et äh, viis liikmesriiki kahekümne seitsmest omavad äh, eriseisukohta, aga kakskümmend kaks liikmesriiki on lõplikult äh, pannud paika selle staatuse küsimuse äh, Kosovo tunnustades, sama käib ka kaheksakümne viie ÜRO liikmesriigi ja kõigi seitsme G8 liikmesriigi kohta. see iseseisvust on tunnustanud ka Kosovo naaber, naaberriigid ja sellepärast ei ole meil mõtet ikka ja jälle välja tuua seda staatuse küsimust, sellepärast ma ütlen väga selgelt, et ma respekteerin seda, et vähemusel on oma arvamus, aga vähemus ei saa nõuda seda, et äh, enamus, liikmesriikide enamus äh, juhinduks vähemuse arvamusest siin ja sellepärast me ei ütle selles tekstis, et äh, me nõuame viielt liikmesriigilt, et nad tunnustaks Kosovot, vaid me palume neid viisakalt seda teha sellepärast et äh, see tugevdaks äh, Euroopa Liidu kui ühtse organisatsiooni nägemist ja see lihtsustaks EULEX-i tegutsemist äh, ja tegemist on meie välispoliitika nõrkusega, et me viie aast-, ei ole õnnestunud nii paljude aastate jooksul seda saavutada, aga palun aktsepteerige seda, mida meie koja enamus ja liikmesriikide enamus äh, on äh, staatuse küsimuse kohta öelnud, sest tõesti, staatuse küsimuse äh, ikka ja jälle tõstatamine on tõesti ohtlik, ohtlik ja sama jutt käib ka Kosovo jagamise kohta. see teema kerkib ikka ja jälle üles ja seda piirkonda väga hästi tundva inimesena sooviksin ma teid hoiatada selliste arutelude eest. enamus inimesi ei ole teadlikud, millised tagajärjed sellega kaasneks siis äh, esimest korda äh, eiratakse seda põhimõtet, et äh, aluseks võetakse vanad Jugoslaavia piirid ja, ja siis tekiks küsimus, et mis siis saab albaanlastest Serbias, kas siis tuleks ka piire muuta, mis äh, Äh, peaks juhtuma Makedooniaga, kas äh, siis ähm, tuleks ka piire juht-, muuta, Sandžakide küsimus, kas ka Bosnias tuleks piire muuta, nii et ma tõesti hoiatan teid, et me ei tohiks seda küsimust avada. nii et palun ärge toetage Kosovo jagamist. olulise, oluline küsimus on EULEX. EULEX on suurim missioon äh, mille Euroopa Liit on välismaale saatnud ja sellega on seotud väga suured nõudmised. Eulex on teinud väga head tööd, aga kindlasti ka paljudele pettumust valmistanud ning meie parlamendina peame ka Eulexisse suhtuma kriitiliselt. Eulex peab kogu Kosovo territooriumil olema mm, toimiv ja tõhus ja see, selle toetamine on Euroopa Parlamendi kohustus ja Euroopa Parlament eelarve asut-, organisatsioonina peab samuti seda tegema. kaks asja on eriliselt olulised, üks on viisadialoog, ei saa olla nii, et NATO peab vabastamissõda ja et inimesed et siis pannakse reservaati selles riigis, mille nad vabastasid, aga kõikidel naaberriikidel on viisavabadus. kuidas siis eeldada, et inimesed selles noores rahvusriigis on, selles noor, noores riigis on äh, Euroopa-meelsed, kui nad on äh, suletud reservaati ning mis äh, mind häirib, seda ei ole siin veel üldse mainitud, on äh, Äh, kaubandusleping. Äh, selle riigi rahvastik on väga noor ja sellel noorel rahvastikul on vaja eelkõige töökohti, muidu ei ole tagatud mingi stabiilsus, seetõttu on meil vaja kaubanduslepingut Euroopa Liiduga, meil on vaja õiguskindlust, meil on vaja VKE-de edendamist ja meil on vaja alternatiivsete energiaallikate edendamist. ma olen täiesti ühel meelel kolleeg Lunatšekiga, et äh, see on tõesti üks nendest asjadest, mis võiks äh, sellele riigile äh, tagada edu tulevikus. lõpetuseks ma tahan öelda, et äh, vähemuste küsimused selles riigis on Ahtisaari plaani alusel väga hästi lahendatud ja me peaksime teadmiseks võtma selle, et need kuus protsenti serblastest, kes elavad Kosovos et, et sellest kuuest protsendist peaaegu neli protsenti on täielikult integreerunud sellesse riiki, eelkõige riigi lõunaosas ja ainult väga väike vähemus, umbes üks kolmandik serblastest on need, kes riigi põhjaosas tekitavad probleeme ja seda just nimelt juba mainitud paralleelstruktuuride kaudu. Saksamaa liidukantsler ja Prantsuse välisminister on väga selgelt öelnud, et need paralleelstruktuurid peavad kaduma, kui neid paralleelstruktuure ära ei kaotata, siis ei saa Serbia samuti kandidaatriigi staatust, mida ma põhimõtteliselt küll toetan, aga ma arvan, et asi on nii, et Kosovos tuleb paralleelstruktuurid äh, ära kaotada. suur tänu. teine variraportöör on härra Panseri, teil on sõna, palun. aitäh ma teen lühemalt. ka mina soovin tänada kolleeg Lunatšeki ja loomulikult äh, kõiki Varri raportööre, kellega meil oli väga hea koostöö. ja see viis siis ka nende kompromissmuudatusettepanekute väljatöötamiseni, ma toetan neid kompromisse, need on väga tasakaalustatud, sellepärast ma ei tahaks neid, äh, neist üldse rääkida, lisaks nendele kompromissidele esitati muudatusettepanekuid, millega üritatakse äh, käsitleda probleeme, mis minu meelest on äärmiselt olulised. näiteks on vaja tugevdada õigusriiki, tugevdada kohtuvõimu, vaja on muuta läbipaistvamaks äh, valimissüsteem, see peab olema kooskõlas rahvusvaheliste tavadega ning vaja on tagada ministeeriumide vaheline parem koostöö ning vaja on paremat tehnilist abi ja koordineerimisstruktuure äh, kohalike omavalitsuste tasandil. mis puudutab EULEX-it, siis see on väga oluline asi, vaja on äh, korvata struktuurilisi puudujääke, näiteks siseste ressursside puudus ja vaja on paremat välist kontrolli, vaja on järelevalvet selleks, et viia sisse neid äh, parandusi, mida, mis minu meelest on vajalikud, aga nagu öeldud, ma tänan raportööri äh, selle töö, tehtud töö eest, sest äh, selles küsimuses ei ole lihtsaid lahendusi, ma arvan, et ta on teinud väga head tööd ja võimaldab meil selles küsimuses ühtselt toimida. härra Jelko Katšin järgmisena, suur tänu, härra esimees! kallid kolleegid, ma tahaksin alustuseks tunnustust avaldada proua raportöör Lunatšekile. proua Lunatšek ei ole mitte ainult äärmiselt entusiastlik kolleeg, vaid äh, ka väga hästi argumenteerinud oma seisukohad ning on alati hoidnud Kosovo küsimuse meie prioriteetide seas, suur tänu nende jõupingutuste eest teile! rõhutaksin seda, kui oluline on see, et viisa vabastamis, viisavabastusdialoog eelmisel nädalal avanes tegemist ei ole mitte ainult poliitilise või tehnilise küsimusega, vaid ka väga suuri emotsioone tekitava küsimusega, see on selle protsessi lõpu algus, millega tuuakse Kosovo rahvas ülejäänud Lääne-Balkani riikide ja rahvastega samale tasandile ja seda ma tahaksin siinkohal veel kord äh, alla joonida ja, ja tunnustus komisjonile selle eest, et nad selle dialoogi avasid. teisalt aga tuleb mul äh, nentida, et äh, viimased arengud Kosovos, äh, Albin Kurti meeleavaldused, tema erakonna poolt korraldatud meeleavaldused on meie jaoks negatiivne üllatus, täiesti uskumatu. me oleme nädalaid, kuid kasutanud selleks, et Belgrad lubaks ometi rahva vaba liikumise, selleks, et üle saada Põhja-Kosovo ja, ja ülejäänud Kosovo vahelistest äh, Äh, lõhedest ja nüüd tegid siis kosovolased äh, seda, mis nad tegid. selline populistlik lähenemine on äärmiselt äh, ohtlik ja ma arvan, et Kosovo peab Albin Kurdi sammudele väga tõsise pilgu heidma, sellepärast et see võib Kosovo asetada väga raskesse olukorda ja ilmselt kui teda järgitaks, mõistetaks tulevikus palju halvemini Kosovo rahva vajadusi. tahaksin ühtlasi mainida ka seda, et tunnustust tuleb avaldada ka hiljutistele positiivsetele arengutele, et Ahiri tänane avaldus, et nime küsimuses on läbimurret oodata ehk selle nime osas, mille all Kosovo rahvusvahelistes institutsioonides hakkab ennast siis esindama. Kosovo, lihtsalt Kosovona on minu meelest suurepärane ettepanek, mida toetavad kõik kosovolased ilmselt ja loodetavasti Belgrad vastab sellele positiivselt. see looks õhu, palju parema õhustiku, looks paremaid võimalusi äh, vastastikuseks töö koordineerimiseks ning koostööks ning tooks mitte ainult need kaks äh, osapoolt, vaid kõik teised Lääne-Balkani riigid ka äh, eesrinnas nende riikidega, kes Kosovot täna ei ole veel tunnustanud, äh, natukene parematele positsioonidele. ja ma loodan, et üsna pea saame me siin ka ära kuulata Kosovo delegatsiooni UHI uue juhi, juhi see oleks suurepärane võimalus jätkata siin kojas ka arutelusid Kosovo küsimuses. elame-näeme, ütleb äh, härra Katšin proua Lunatšekile, kahjuks ei kuule, mida ütles proua Lunatšek. proua Katšin jätkab ühesõnaga, väga kena oleks, et uus äh, ametisse nimetatud delegatsiooni juht, kes seni veel ei ole ministrina tagasi astunud, saaks ametisse nii kiiresti kui võimalik ja loodetavasti see ka üsna kiiresti aset leiab, sellest oleks kasu nii Kosovole kui ka ülejäänud Lääne-Balkani piirkonnale. suur tänu! viimane variraportöör nimekirjas on härra Tšanak suur tänu, härra aseesimees ja õnnitlused äh, tagasivalimise puhul. konservatiivide fraktsioon üldiselt toetab proua Lunatšeki raportit ja loomulikult me tahame jõukust äh, ja rahu Kosovosse ja kogu Lääne-Balkani piirkonda. Euro-Atlandi integratsioon on tõesti see liim, mis selle territooriumile, sellele territooriumile toob stabiilsuse ja sellele on väga, sellel on väga oluline mõju näiteks nagu meediale, õigussüsteemile, kohtusüsteemile, kui me võtame selle prääniku neilt ära, siis on tulemuseks ilmselt destabiliseerumine, mulle meeldis see, et härra Katšin rääkis nendest riskidest, mis võivad kaasneda mõlemale poolele Kosovo vaidluste osas. Euroopa Liidu prioriteediks on muidugi toetada EULEX-i tööd organiseeritud kuritegevuse korruptsioonivastases võitluses ja peab toetama majanduskasvu meetmeid, arvestada seda, kui suur on tööpuudus ja kui, kui palju on lääne abist Kosovo praegu sõltuvuses. tuleb toetada ka paruness Ashtoni Äh, lepituskõnelusi Pristina ja Belgradi vahel ja seda dialoogi, mis on peaasjalikult praegu keskendunud praktilistele küsimustele selleks, et võimaldada rahumeelset kooseksisteerimist ja õitsengut mõlemale poolele. loomulikult veetan ma siin praegu ka sellele, et, et mingil hetkel tuleb ka pikaajaline lahendus taas äh, Äh, arutelule võtta. ma toetan härra Posseltit, aga see, et ta ütleb, et ainult väga väike osa serblastest toetavad Iibari põhjakaldal paralleelseid äh, institutsioone, ei peegelda tegelikult reaalsust. enamus serblastest, kellega mina olen kohtunud Iibari äh, põhjakaldalt, ei ole absoluutselt huvitatud Pristina võimust nende igapäevaelu üle ja seega see de facto riigi lõhestamine äh, viiks selleni, et Kosovo ei saaks äh, liituda ei Euroopa Liidu, äh, ÜRO või NATO-ga lähitulevikus, sellepärast et mina sugugi ei näe mitte mingisuguseid võimalusi äh, sellele, et need, kes on ÜRO Julgeolekunõukogus Hiina ja Venemaa või need Euroopa Liidu liikmesriigid, kes Kosovot täna ei ole tunnustanud, seda teeksid lähitulevikus, me peaksime olema ikkagi natukene pragmaatilisemad ja realistlikumad oma lähenemises, muidu see probleem lihtsalt jääbki vinduma ja sellel on tohutu, annab tohutu põntsu äh, lääne maksumaksjale. suur tänu, härra Kukan, kes on Kosovo delegatsiooni juht, palun! suur aitäh! ma loodan, et me paneme kokku hea resolutsiooni teksti, kus me keskendume nii väljakutsetele kui probleemidele, mis Kosovo ees praegu seisavad. see resolutsiooni ettepanek, mis on meie ees, on äh, selle väga heaks äh, alguseks ja me kindlasti peame tunnustama raportööri head tööd, kes äh, on väga oluliselt ja hästi panustanud sellele. minu poolt neli märkust. mis puudutab viisa vabastusdialoogi, mida volinik Wallström algatas eelmisel nädalal, siis eh, see dialoog on loomulikult Kosovo jaoks väga oluline mm, eh, test ja väljakutse, sellepärast et eh, sarnast dialoogi oleme algatanud ka varem teiste Lääne-Balkani riikidega ning raport raport ei maini äh, Põhja-Kosovos äh, Serbia referendumit. ma arvan, et äh, need küsimused võiksid Põhja-Kosovos olusid raskendada mitmed poliitikud Serbias ei toeta astutavaid samme ning Äh, loodetavasti äh, nad äh, annavad alla ning ei toeta edaspidi paralleelseid institutsioone Kosovos. mai valimised võiksid olla siin oluliseks tärmimis, tärminiks. Kosovo edu tuleks kindlasti analüüsida, pidades silmas neid eesmärke, mis on saavutatud, tuleb pöörata tähelepanu ka missiooni restruktureerimise küsimustele. energiaküsimused, kui arvestada kasvava energiavajadusega järgmiste aastate jooksul selles piirkonnas, siis on oluline panna tähele nii keskkonnaalaseid kui rahvatervise riske, mida mm, kivisööl põhinevad energiajaamad Kosovo inimestele põhjustavad. ma ütlen seda sellepärast, et Äh, uusi alternatiivseid äh, energiaallikaid, nendest ei ole piisavalt räägitud ja äh, nüüd räägitakse ka mm, A2 energiajaama taasavamisest Kosovost, mis, mida ei ole uuendatud viimase üheteistkümne aasta jooksul, ei ole seda kasutatud ka ning vastastikune äh, kaubavahetus Serbiaga, mm, selliseid demonstratsioone on, äh, on viimasel ajal korraldatud. Äh, ma arvan, et kõik õiguslikud meetmed test ja reeglitest tuleb kinni pidada selleks, et liigselt mitte seda olukorda keerukaks teha, suur aitäh! ja nüüd, kolleegid, mul on veel viis sõna soovijat ning ma palun lahkesti teid äh, rääkida vaid kaks minutit. Mm, proua Muits, palun kõigepealt. aitäh. ka mina õnnitlen äh, raportööri ja variraportööre äh, nende nagu kompromissmuudatuse ettepanekute eest. konstruktiivne lähenemine tähendaks seda, et Euroopa Liit soovib Balkanil stabiilsust juunis kaks tuhat kümme Hispaania eesistumise ajal ja septembris oli Serbia mm, samuti nõus astuma dialoogi. Euroopa Liidu riigid soovivad Pristina ja Belgia, Belgradi vahelist dialoogi. me peaksime keskenduma mõningatele olulistele teemadele nagu korruptsioon, korruptsioonivastane võitlus ja äh, õigusriigi teemad. oluline on võtta vastu muudatusettepanek kaks me siin ähm, staatusküsimuste puhul äh, tugineme ÜRO resolutsioonile kaksteist nelikümmend neli kaks tuhat üheksa. selles on juttu Kosovo tunnustamisest ja kutsutud üles riike, kes seda ei ole veel teinud, et nad seda teeksid. me arvame, et tegemist ei ole enamuse või vähemuse küsimusega, vaid siin on äh, tegemist sellega, et seni ei ole kunagi kõigil võimaldatud oma sõna sekka öelda. ja oluline on äh, konstruktiivne panus anda pingerõdvendusse äh, ning äh, siin nõuti ka teetõkete kõrvaldamist ning serblasi kutsuti üles äh, olema, säilitama rahu. kuuendas kompromissis on juttu avaldustest, mitte avaldusest, sest äh, Tadic on korduvalt kutsunud serblasi olema rahu, säilitama rahu, äh, mitte ainult ühe korra teinud seda, aitäh Mister...! suur tänu, härra Peterli, järgmisena palun! Äh, ma olen väga tänulik äh, raportöörile tema poolt tehtud väga professionaalse töö poolt ja soovin talle õnne selle raporti puhul. ma siiralt loodan, et asjad lähevad positiivses suunas edasi. pärast eilset referendumit Horvaatias, kus kaks kolmandikku osalejatest äh, toetas Euroopa Liiduga liitumist, on vaja pakkuda Euroopa Liiduga integreerimise perspektiivi ka mm, teistele äh, riikidele, kes selle pool äh, püüdlevad Lääne-Balkanis ma arvan, et kompromissettepanekuid tuleb toetada ja need on lisandväärtuseks sellele raportile, eriti mis puudutab äh, viisa äh, vabastuse küsimusi, mm, see on äh, teema, mis on inimestele oluline. samuti olen ma tänulik, et rõhutatakse koostöö Euroopa perspektiivi, ma ei hakka siin teisi asju esile tooma, sest kolleegid on sellest juba rääkinud, aga kokkuvõtteks tahan öelda, et raportöör mainis üheksat kohtumist, mis on dialoogi raames aset leidnud. vahel räägitakse kaheksast või viiest kohtumisest, ma arvan, et lõplik number tuleb siin paika panna, aitäh. proua Koomes, palun. Like to... suur aitäh. ma tahaksin ka liituda kolleegidega, kes on õnnitlenud eh, proua Lunatšeki ning ka variraportööre kes on selle raporti autoriteks. tegemist on väga kõikehõlmava ja ma arvan ka, et väga äh, konstruktiivse raportiga. see ei varja probleeme ja raskusi, äh, see on oma lähenemises päris proaktiivne, sest see püüab tuvastada neid valdkondi, kus äh, edusamme on koostöös hästi vaja. ja ma arvan, et see ka koos Serbia raportiga, mis praegu on ettevalmistusfaasis, annab väga õige sõdu, sõnumi äh, regiooni riikidele. ma tahaksin sellegipoolest rõhutada ähm, ja ma loodan, et me saame veel sellega tegeleda, et majandusvaldkonnas tuleb tõepoolest asju parandada, aga kui me räägime siin äh, paralleelsetest äh, struktuuridest, VKE-dest, majandusküsimustest üldisemalt, äh, transpordiküsimustest, siis äh, kõik need asjad paranevad juhul, kui Euroopa Liidul on proaktiivsem roll selles, et toetada Kosovot, et ta saaks oma ressurssidest teha kõige parema võimaliku Kosovo võiks tegelikult olla potentsiaalselt riik, mis ekspordib energiat, selle asemel, et seda importida. ja ma arvan, et Euroopa Liit võib selles osas mängida olulist rolli, aga me ei ole seda teinud. UNMIK-i all oli Euroopa Liidul teatud ähm, eesmärke, mida ei täidetud ning see võiks ka selgitada, mikspärast me oleme end, miks majandusareng Kosovos on endiselt lapsekingades. nii et äh, Euroopa Liidu delegatsioonijuhi määramist äh, äh, me loomulikult tervitame, aga me võiksime ka rõhutada, kui oluline on see, et Euroopa Liit mängiks tõepoolest rolli Kosovo majanduse arendamisel erinevates valdkondades, mis siin on ka probleemidena tuvastatud, aitäh! suur aitäh, proua Janaku, palun! aitäh! ma kuulasin kolleegide sõnavõtte ja ma arvan, et mingit kahtlust ei ole selles, et Kosovo osas on probleeme ja raskusi. viis äh, Euroopa Liidu liikmesriiki ei ole Kosovot tunnustanud ja ei ole leidnud ka täiendavaid argumente selle riigi tunnustamiseks, aga ma tahaksin äh, rääkida siin asjadest, milles on toimunud edusamme. mõlema poole vahel on praegu dialoog äh, demokraatliku menetluse osas äh, ja ma arvan, et mingit kahtlust ei ole selles, et tegemist on positiivse asjaga ning mis puudutab valimisi, siis äh, loomulikult me peame nõudma seda, et äh, peetaks kinni demokraatlikest menetlustest, et äh, minevikusündmused ei korduks ja mm, seda tuleb silmas pidada kõigi erinevate valimiste puhul erinevatel tasanditel ja ma ei ole nii kindel, et olukord on nii roosiline, nagu siin kirjeldatakse. mulle tundub, et olukord on palju halvem, kui siin kirjeldatud see olukord ei vasta sellele, mida meie ootame ja sellepärast ma arvan, et Euroopa Komisjon peab, et me peame Euroopa Komisjoni äh, üles kutsuma, et ta tegeleks rohkem inimõiguste teemaga, aitäh. Eh, last speaker, Monsieur Fajon. viimane kõneleja, palun. Tudi jaz bi se najprej um, pridružila vsem zahvalam poročevalki. ma tahaksin äh, samamoodi tänada äh, raportööri suurepärase koostöö eest ning tema pühendumuse eest aidata Kosovot äh, Euroopa integratsiooni teel. ma tahaksin juhtud, juhtida teie tähelepanu äh, nendele pingetele, mis kurdi liikumise poolt eile Äh, õhku tõsteti. kindlasti ei ole need positiivsed arengud dialoogis Serbiaga eriti äh, just äh, olukorras, kus meil on positiivseid uudiseid selle kohta, et viisadialoog on lõpuks ometi alanud Äh, raport, kuna ma olen raportöör teiste äh, Lääne-Balkani riikide viisavabastusprogrammide osas, äh, siis ma tervitan seda sammu, see on kindlasti väga oluline samm, aga samuti on see küpsustestiks koostöö jaoks, sellepärast et väljakutsed on siin suured, kriteeriumeid tuleb täita mitmeid, eriti mis puudutab organiseeritud kuritegevuse ja korruptsioonivastases võitluses edusammude tegemisega. Nad peavad Äh, oma piirid turvalisemaks muutuma ning tagama turvalisuse ka reisidokumentide jaoks. Need on pikad protsessid, äh, palju nõudvad protsessid, aga Kosovo peab need läbi tegema, sest äh, Kosovo kodanikel peab olema samasugused võimalused nagu teistelgi regioonis ning neid ei tohiks kindlasti isolatsiooni jätta. ma tahaksin samamoodi puudutada mõningaid kriitilisemaid küsimusi Äh, mis puudutab EULEX-i missiooni toimimist Kosovos, äh, ma olen nõus äh, mitmete kompromissettepanekutega selles osas ning tahaksin tervitada ka Euroopa Liidu eriesindaja nimetamist piirkonda. härra Puugar, Sloveenia endine minister, kahekümne esimesel jaanuaril on meil võimalik temaga ka mõtteid vahetada enne kui ta Kosovot, Kosovos tööd äh, alustab. ta on Euroopa laienemise, Euroopa Liidu laienemise tuntud äh, vastane, nii et me loodame, et ta leiab meetodi, kuidas erimeelsustega toime tulla erinevate liikmesriikide vahel, äh, nende vahel, kes Kosovot on tunnistanud, tunnustanud ja mitte samuti ma tahaksin tänada raportööri äh, nende kommentaaride eest, mis ta tegi Kosovo meedia äh, aadressil. Äh, Kosovaare on kritiseeritud ka varem meediamaastiku tänase toimimise eest ja seetõttu ma loodan, et Äh, meediavabadust äh, vastavalt rahvusvahelistele standarditele ka äh, Kosovos rakendatakse, see on demokraatliku, iga demokraatliku ühiskonna nurgakivi, aitäh! suur aitäh, president Puusak, palun! suur aitäh ja suur aitäh selle sooja tervituse eest. mul on hea meel olla selles komisjonil, selle, komisjonis, sellepärast et väga selgelt on tegemist Euroopa Parlamendis ühe väga olulise komisjoniga, ma külastasin äh, Lääne-Balkani riike mitmeid kuid tagasi. Äh, ma tahaksin tänada proua Lunatšeki ning teisi varareportööre äh, suurepärase raporti eest. me oleme nendes küsimustes ühel nõul, aga meil on üks erimeelsus ja see on väga oluline küsimus, nimelt Kosovo tun-, tunnustamine sest me tahame demokraatiat arendada, turumajandust üles ehitada, vaba meediat toetada ja nii edasi, aga tahaksin ühte asja rõhutada, kõige olulisemad probleemid ja peamised komistuskivid Kosovo integreerimisel Euroopa Liiduga on tegelikult kahepoolsed suhted Kosovo ja Serbia vahel ning teisest küljest kõik need edusammud ja Euroopa Liidu äh, heakskiit äh, Serbia tuleviku osalusele Euroopa Liidu äh, laienemisprotsessis tegelikult ka toetuvad, sõltuvad oluliselt sellest, millised on Serbia ja Kosovo suhted. nii et täna kindlasti peame rõhutama seda, et tuleks toetada koostööd serblaste ja kosovaaride vahel, sellepärast et selles regioonis ei saa paremast koostööst üle ega ümber see on oluline ülesanne ning saame aidata oluliselt mõlemaid riike ning Lääne-Balkani piirkonnana me saame olla siin väga oluliseks vahendajaks eh, kahe riigi vahelistes suhetes ja need eh, probleemid on endiselt olemas, nagu te teate. nii et eh, suur tänu selle raporti eest veel kord! suur tänu, ütleb äh, härra Provera ja nüüd viimane kõneleja, härra Šopin. suur tänu, tahaksin äh, kommenteerida seda, mida härra Puusek ütles, äh, Serbia roll, mis on väga oluline, sest Serbia kogukond Kosovo kontekstis on väga oluline. ma toetan väga integratsiooni eesmärki, mida see raport ka väga oluliselt väljendab serblaste vähemus äh, tuleb Kosovosse äh, erinevatesse struktuuridesse integreerida, aga me peame äh, kindlasti ütlema, et tegemist ei ole mm, lihtsa mm, protsessiga, sest ajaloolist konteksti silm, silmas pidades on serblaste kogukonnad olnud priviligeeritud Kosovost ka siis, kui see oli Serbia ja Jugoslaavia riigiga mm, seotud nii et äh, sellised ajaloolised äh, mm, taust, see võtab aega, äh, et asjad muutuksid. nii et integratsioon, mida mina ette panen, on kahepoolne protsess ja see on nii enamuse kui vähemuse öö, ähm, huvides, sest need demonstratsioonid ja ülesastumised, mida, millest me oleme siin kuulnud, ei ole olnud abiks selleks, et Serbia kogukonna julgeolekut tugevdada. aitäh! proua Lunatšek, teil on kokkuvõtvaks sõnavõtuks nüüd sõna. suur aitäh! tahaksin vastata konkreetsetele märkustele, mida kolleegid tegid, aga kõigepealt eh, suur tänu teile heade sõnade eest ja hea koostöö eest. Mm, mõningad aspektid, härra Pedele, te ütlesite, et praegu ei ole selgust, kas dialoogi kohtumise raam, dialoogi äh, raames oli üheksa kohtumist või kaheksa, jah, üheksa oli, need on viimased andmed, aga suur aitäh, et neid dokumente nii hoolega lugesite. Äh, proua Gomes, te viitasite sellele, et Euroopa Liit peaks toetama majandusküsimustes Kosovot rohkem. ma arvan, et äh, see märkus ka, mida härra Posselt tegi, ma olen nõus, et et äh, kaubanduslep-, kokkulepped peaksid olema Euroopa Liidu ja Kosovo vahel, seda toetab ka parlamendi enamus, sest äh, see tähendab ametlikke kahepoolseid suhteid ning kakskümmend seitse liikmesriiki on ka selle taga. proua Muniz, need Eh, ettepanekut, mis teie tegite, väga selge on see, et resolutsioon kaksteist nelikümmend neli, sellele viide ei ole võimalik äh, siin parlamendis, aga eelarvamusküsimused riikide staatuse osas, jah, see on ka äh, ettepanek, mida on varem tehtud regionaalse äh, dialoogi osas ja ma loodan, et ka serblased on dialoogis sellega nõus, nii et see teine osa, mida te välja pakkusite, on ka kompromissis äh, viis ära toodud. kompromiss kuus, kus me ütleme, et et me tervitame seda, et Serbia president on tegelemas ähm, paralleelsete struktuuridega. see on siin olemas äh, nüüd veel paar küsimust, mida ma tahtsin selgitada. olen kuulnud mitmetelt kolleegidelt mm, nii muret kui kriitikat äh, EOLEX-i äh, tsiviilmissiooni osas Äh, üks idee, mis pärast teie kuulamist äh, mulle tekkis, on see, et me peaksime kohtuma inimestega EOLEX-is selleks, et äh, aru saada, mida tulevikus parendada ja seetõttu laiendatud büroole teen ka ettepaneku, et ehk meil võiks olla siin kuulamine sel teemal. viidati ka Sloveenia välisministrile härra Spoogerile, kes on nüüd Euroopa Liidu eriesindajaks määratud. Ähm, ma olen juba temaga eelmisel nädalal kohtusin siin Brüsselis, ma arvan, et tema valik oli väga hea otsus ja ma loodan, et ta saab oma tööga alustada niivõrd kiiresti kui võimalik sellepärast, et meil on vaja kedagi, kes oleks Euroopa Liidu nägu piirkonnas ja mitte ainult tsiviilmissiooni mm, esindaja. kuigi EOLEX on väga oluline. Äh, demonstratsioonide kohta ma arvan, et äh, kindlasti ei olnud see väga õige otsus äh, selliseid demonstratsioone korraldada, aga see, kuidas Kosovo politsei püüdis pisargaasiga demonstreerijaid laiali ajada, ma arvan, et see oli liigne jõu demonstratsioon sel kuhu, sel puhul. eilne demonstratsioon ei tekitanud mingisuguseid vahejuhtumeid ja loodetavasti saab see olema nii ka tulevikus, aga ma arvan, et kui see olukord äh, edasi läheb, siis täiskogul saame suulise muudatusettepaneku siin teha aga kindlasti sellised äh, ülesastumised ei ole Kosovo tuleviku ning ka serblaste enda huvides. ma arvan, et põhilised äh, märkused saidki siin tehtud ja lõppkokkuvõttes tahaksin tänada ka proua Eva-Mari ja kogu see sekretäriaati selle raporti koostamise abi eest, aitäh! suur tänu, kallid kolleegid, tuletan teile meelde, et hääletame homme hommikul kell üheksa. ärge unustage oma kaarte maha, krediitkaarti maha, jah? Euroopa krediitkaart või demokraatia tandem krediitkaart. Without uh... kolleegid ilma, et raiskame rohkem aega, läheme kohe edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. resolutsioon äh, eduaruande kohta endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta aastast kaks tuhat üksteist ja alustaksin sellest, et kutsuksin üles Richard Howitit, kes on meie raportöör, sõna võtma selles küsimuses. suur tänu! arvamuste vahetuse ajal eh, ei olnud eh, meil aega asjast lõpuni rääkida ja mul on väga hea meel, et sekretäriaat eh, tänasesse päevakorda selle tõstis. suur tänu ka proua Luna Tšekile. tema oli eile raportöör selles küsimuses. aga ma tahaksin kindlasti toetuda oma töös tema varasemale tööle, nii et suur tänu, proua Lunatšek! selles raportis kordaksin natukene lühidalt neid põhimõtteid, äh, kuidas me sellele asjale lähenesime ja tuleme siis pärast seda muudatusettepanekute juurde põhimõtteliselt. Äh, selles osas, millisena ma seda teksti näeksin ja loodetavasti te toetate mind komisjonina, mina tahan olla nimelt väga positiivne selle riigi kandidatuuri osas Euroopa Liidu liikmena ma kutsuksin äh, üles äh, alustama liitumisläbirääkimisi, see oli juba eelmisel aastal parlamendi seisukoht äh, ja mulle tundub, et selles osas ei ole muutusi toimunud. asi on jäänud viibima ja mõne hetke pärast sellest räägime miks see nii on läinud, on siiski vaja Makedooniat julgustada ja ma tahaksin seda kindlasti äh, väljendada selles kontekstis, nii et ma olen valinud väga positiivse äh, sõnavaliku näiteks selle kohta, kuidas riigil on läinud Maailmapangas äriraportite koostamisel või kuidas on äh, Transparency International näinud positiivseid arenguid riigis ja isegi mõned positiivsed sõnad on mul öelda Eh, korvpalli eh, meistrivõistluste kohta, mida mõned kolleegid tahavad välja võtta, miks, eh, miks me ei võiks tunnustust avaldada mm, makedoonlastele, miks me ei võiks neile näidata, et me tõesti tahame, et nad kuuluksid Euroopa perre ja laskem neil sõnumitel kõlada ka selles riigis endas. selle taga on väga selge poliitiline strateegia. ma tahaksin, et lõige üks punkt üks mis ütleb selgelt välja, et me tahame, et ühinemisläbirääkimiste alustamise kuupäev paika pannakse, jääks see nii, nagu see oleks. muudatusettepanekuid on esitatud ka selle kohta, aga need ma paneksin eraldi äh, lõikesse üks A. ja olles äh, siis julgustanud seda riiki, leian ma, et meile jääb äh, ruumi ja võib-olla annab see ka meile õiguse ja võimaluse olla ära kuulatud, öelda ka midagi väga karmi edasiste reformide vajalikkuse kohta ma olen öelnud öö, äh, väga selgelt oma seisukohti välja meediavabaduse kohta, selle kohta, et meil on vaja märksa olulisemaid samme vaja astuda detsentraliseerimise osas, mittediskrimineerimise tagamise osas, äh, kodanikuühiskonna sõltumatuse tagamisel ja nii edasi ja nii edasi. Need on väga karmid sõnad Äh, kuid äh, ma olen veendunud, et kui me seome need äh, nende positiivsemate sõnadega, siis ilmselt kuulatakse paremini ka kriitikat. nii et minu peamine eesmärk on jõuda tasakaalustatud raponi, mis oleks konstruktiivne, objektiivne ja seega toetaks kogu seda reformiprotsessi. ja selles mõttes ma mõistan muidugi, et mõned kolleegid öö, suhtuvad sellesse võib-olla teisiti, teema on delikaatne ma olen üritanud äh, kaasata nii paljude kolleegide seisukohad kui võimalik, äh, ma olen tahtnud toetada neid äh, muudatusettepanekuid, härra Kovatšev näiteks, ja nendele, nende juurde tulen hetke pärast tagasi. on mõningaid muudatusettepanekuid, mida ma ei ole saanud teotada ja ei saa siin debatil ka neid arutada. aga nagu ma aru saan, sada kuuskümmend neli muudatusettepanekut on üsna väike arv võrreldes eelmiste raportitega, nii et äh, minu meelest on see peegelduseks sellele, et mu tekst ongi tasakaalus aga nagu te näete, kolleegid, enamus äh, nendest äh, muudatusettepanekutest on leidnud ka minu toetuse, ma saadan teile, kaasparlamentääridele sõnumi äh, sellega, et ma tahan olla sillaehitaja, tahan teid kaasata ja loodetavasti saan ma teie toetuse sellele. teen seda ka väga delikaatsetest küsimustest ja räägin nendest. arbitraažimenetlus, lõige kümme ja proua Brandner ja Rohelised äh, on sellele eriti tähelepanu pööranud äh, vahekohtumehhanismile, siis äh, komisjoni aseesimehe kõrge esindaja tõlgendused ajaloo kohta. härra Kovatšev on esitanud selles küsimuses muudatusi, nagu ka härra Kirillov ja teised Bulgaaria kolleegid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 Äh, muudatusettepanekud sada kaks ja nii edasi, antiikväärtuste osas, kõikide nende osas olen ma võtnud ühendust nende kolleegidega ja öelnud, et vaatame, mida ütles parlament oma eelmise aasta raportis ja läbi suuliste muudatusettepanekute muudame teie muudatusettepanekuid, jääme selle juurde, ärgem hakakem lahti arutama neid kompromisse selles küsimuses, ma saan aru, et te tahate, et need küsimused oleksid ka peegeldatud tekstis õiglaselt, ma saan aru, et äh, teie valijatele on oluline, et te need küsimused tõstataksite, äh, oma poliitiliste huvide esindamiseks, aga ma ei tahaks, et me hakkaksime kemplema nendes küsimustes ja ma paluksin, et äh, kolleegid, kes on esitanud muudatusettepanekuid nendes küsimustes, et jääme selle juurde, milles lepiti kokku eelmisel aastal, see on õiglane ja tasakaalus kompromiss ja ma paluksin sellele kompro-, sellest kompromissist kinni pidada ka seekord ja kõik need muudatusettepanekud on esile toodud ka hääletusnimekirjas. nüüd äh, Makedoonia nime küsimus. see on üks küsimus, mille eest meie ei pea vastutama, see on ÜRO, aga see on loomulikult see teema, millest kõik kogu aeg rääkida tahavad. nagu ma ütlesin arvamuste vahetusel varem ja olen öelnud ka eraviisilistel kohtumistel variraportööride ja teiste äh, saadikutega, ma üritan äh, selle asja lahendada, mitte seda eirates, sellel on täiesti eraldi lõik ju ometigi olemas, mulle oleks meeldinud, kui äh, äh, mulle meeldis tegelikult see kreeklaste ettepanek, et see nimi võiks olla ül-, nime küsimus võiks olla üldasjade osa ja järgmisel aastal vaatame, võib-olla tõesti seekord ei olnud selleks lihtsalt aega. nii et nime küsimus on arutelul, kuid teen seda Äh, äärmiselt äh, aupaklikult, mitte nii, nagu kreeklased on öelnud, nagu rohelised on öelnud, et me peaksime mingeid avaldusi tegema selles küsimuses, see ei ole meie ülesanne. minu roll raportöörina minu meelest äh, on seesama, mis Euroopa Liidu ja, ja Euroopa Parlamendi roll üldiselt, survet avaldada ja julgustada nime probleem lahendada, aga me ei saa seda lahendada ise ja kogu selle teksti lõikes olen ma nii ka üritanud seda sõnastada ja muidugi nüüd küsimus sellest, kuidas, kuidas siis üldse nimetada seda, seda riiki. üheksakümne viiendast aastast on see nimetus äh, ÜRO-st paigas, äh, et tuleb nimetada seda endiseks Jugoslaavia vabariigiks Makedooniaks, Makedooniaks, äh, aga ma olen öelnud eraviisilistel kohtumistel ja nüüd ütlen välja ka ava-, ava-, ametlikult siin, ma tahan, et kolleegid ei ole, ei provotseeriks kedagi selle nime küsimuse osas ja kuidas seda saavutada, nimelt et et kas me viitaksime sellele riigile kas kui Füüromile või Makedooniale. et need äh, viited kõik võetakse välja, et me rääkiksime see riik või see ja võtaksime välja kõik viited, äh, mis äh, justkui toetaksid ühte või teist nimevalikut siin äh, raporti pealkirjas jah, räägime endisest Jugoslaavia Makedoonia vabariigist Füüromist, see on meie äh, lepinguline kohustus, üheksakümne viiendast aastast ma ei hakka üldse sellega tegelema, kuid äh, meil on üks lõik siin, mille osas ma teeksin ettepaneku rahvasaadikutele, et me kavatseme Makedoonia keelest, kultuurist, identiteedist ja nii, nagu ma arvamuste vahelisel juba ütlesin, võtan ma üle peaaegu et sõna-sõnalt kompromisslõike, mis võeti vastu novembris toimunud ühtsel parlamentaarsel komisjonil, komisjonis niimoodi me tunnustaksime seda, et äh, riik reageeris negatiivse, negatiivselt, kui komisjon taaskord äh, seekordses eduaruandes hoidus kasutamas äh, sõna Makedoonia, ÜRO teeb seda, see on täiesti vast-, vast-, kooskõlas rahvusvaheliste lepingutega ja niimoodi saadame me signaali tagasi sinna riiki, et me oleme ära kuulanud selle, mida inimestel on öelda aga muidugi ma saan aru, et meie komisjonis on kolleege, kellel see ei meeldi ja kes selle homme maha hääletavad, aga selle soovituse ma siiski komisjonile teeksin vaatame, kuidas homme langeb enamus ja mis saab täiskogus, aga ma ei taha, et me nüüd hakkame võitlema iga lõike osas, kus ükskord võidab üks, teinekord teine ja lõpuks on siis tekst, mis äh, on riivav kõigile, nii et ma palun äh, algusest peale vältida seda ja loodetavasti äh, saan ma teie toetuse. ja viimane asi, seitsmes äh, punkt, rahvusvaheline kohus. paljud äh, kolleegid esitasid muudatusettepanekuid, milles nad ütlevad, et Skopje võitis ja et Kreeka peab järele andma. see iseenesest on juba ka minu meelest provotseeriv sõnakasutus loomulikult mulle meeldib see, et pärast Rahvusvahelise Kohtu lahendust äh, olid mõlemad pooled öö, ähm, äh, oma vastustes äh, mõõdukad, ei provotseerinud kedagi, makedoonlased ei provotseerinud ja, ja minu arust oli see väga küps reaktsioon, aga ka Kreeka poolt oli reaktsioon mõõdukas ja me tahaksime, et meie Euroopa Parlamendina näitaksime üles samasugust distsiplineeritust. ja seega sõnad näiteks nagu võtab teadmiseks rahvusvahelise kohtu lahenduse ja loodab, et ähm, see on äh, stimuleerivaks järgmistel debattidel ja minu meelest on see parem lahendus äh, kui see, kui me kasutame sellist sõnakasutust, mida mõned üritavad kasutada ja, ja võidurõõmutseda siin selle kohtulahendi osas, nii et, et mõelge väga ettevaatlikult, kuidas te la- äh,, hääletate selles küsimuses, aga nüüd eh, mõned detailsemad küsimused selle kohta saame kiiremini teha, kompromiss üks, ma tahan, et asi jääks äh, see sõnastus jääks selgeks ja lühikeseks ja sellepärast ma teeksin ettepaneku, et muudatusettepanekud kaheksateist ja üheksateist läheks üle kompromissi üks A. nüüd äh, see sõelumisprotsess, ma saan aru, et äh, siin seisukohad lähevad lahku komisjonis ja parlamendis äh, laiemalt. kui peaminister meie ees käis, äh, siis ma ütlesin siin komisjonis ja vist siinsamas saalis, et ma pidasin seda üheks selliseks loominguliseks lahenduseks, millega võiks edasiminekut tagada, ma ei öelnud, see on ainus lahendus, aga ma tõesti toetasin loomingulisi lähenemisi, lähenemisi selleks, et laineharjal püsida ja seega see ettepanek, mis ma tegin, peegeldab seda. ma palusin proua Jana Kuul ja härra Salafrakosel et nad näitaksid üles mm, mõistvust muudatusettepaneku nelikümmend kaks, nelikümmend kolm osas. nüüd lõige kolm, härra Katšin ja teie muudatusettepanekut, ma proo-, proo-, pööraksin teie tähelepanu sellele, mida öeldakse põhjenduspunktides, seal on täpselt seesama kirjas, ma toetan teie seisukohti, aga teie muudatusettepanek kakskümmend kaheksa ma toetada ei saa ja ma paluksin, et te selles vaimus selle tagasi võtaksite neljas lõige, proua Kopa, minu kolleeg, ei saa osaleda tänasel kohtumisel, aga me oleme sellest pikalt ajalt rääkinud, suur tänu selle võimaluse eest. tema käis välja mõtte, et me võtame ära sõna legitiimne legitiimne frustratsioon ja meelehärm rahva seas selles osas, et ei ole läbirääkimiste kuupäeva paik, paika saadud panna. mina leian, et see on kompromiss, mis on konstruktiivne ja ma toetaksin proua Kopa muudatusettepanekut seega. nii et äh, ma hea meelega tõesti muudan seda sõna, sõnastust, kui selle tulemusena saavutatakse suurem üksmeel komisjonis. ja ma paluksin siis teistel nõustuda sellega. nüüd, mis puudutab lõiget viis ja uus delegatsiooni juht, ma tahtsin proua parunessi natukene tagant torkida, et ta asuks tegutsema, tema muidugi sellega nõus ei ole, et ma ta niimoodi torgiksin, aga aga ma arvasin, et ta peaks siiski siia sisse tooma ja arvamuste vahetusel kahekümnendal detsembril ja kahe, kahekümne esimesel detsembril ta nimetas uue inimese juhiks, võib-olla me tõesti positiivselt saime teda mõjutada. mulle muuseas meeldib Rahvapartei muudatusettepanek kõige rohkem selles küsimuses, esitatud on neid üsna palju, aga mulle meeldib Rahvapartei oma selles küsimuses ja sellepärast ma asun seda toetama ja võtan oma oma tagasi ja nagu ma aru saan, härra esimees kiirustab mind takka ühest-kahest, esimesest ja teisest hüpan üle. ma ei arva, et vihakõne pidamisele viitamine on hea mõte selle raporti puhul, aga, aga härra Kovatšefi ülejäänud muudatusettepanekud, neid ma toetan. kui nad toetavad mind ka selles küsimuses, pööraksin tähelepanu proua Janaku ja härra äh, Salafrakose äh, seisukohtadele, ma toetan nende seisukohti äh, Rahvusvahelise Kriminaalkohtu osas ja nii edasi ja nii edasi, nii nagu ma rohelistele juba ütlesin, nad on läinud natukene liiga kaugele, kui nad ütlevad, et valimised ei vastanud rahvusvahelistele standarditele, edasiminek oli seal ikkagi märkimisväärne ja ma natukene sõnastaksin pehmemalt sellest, konservatiivid, teie muudatusettepanekuid ma toetan üsna mitut, näiteks nagu härra Teeva Äh, muudatusettepanek kaheksakümmend üheksa, miinimumpalga seadusandlus, see on siiski alles eelnõu, äh, seda tuleks minu meelest seal kindlasti öelda, nüüd äh, proua Lenski Rahvaparteist ma toetan kas osaliselt või osaliselt teie muudatusettepanek kaheksakümmend kaks, kaheksakümmend viis, kaheksakümmend seitse ja sada kaks, härra Šeflin, samamoodi teie muudatusettepanekud üheksakümmend kaheksa ja sada kaksteist. rahvapartei muudatusettepanekud näiteks, mis puudutavad kohtusüsteemi sõltumatust, nelikümmend üks muudatusettepanek ja välissuhted äh, seoses äh, liitumiseelse instrumendi kasutamisega on minu meelest äh, väga positiivsed ja parandavad minu teksti ja ma täie, täies mahus toetan neid ja ma tänan kolleegi ja sõpra härra Kuukanit nende muudatusettepanekute kõrge kvaliteedi eest. nüüd äh, rahvaloendus, ma juba härra Kovatšefile selgitasin, et äh, tegemist on äärmiselt delikaatse teemaga. ja minu, mind on nimelt äh, nõustatud Makedooniast endast rääkida siin lühikeses perspektiivist ei ole õige. pigem peaks rääkima natuke teiste sõnadega ja nagu ma aru saan, võetakse mult kohe mikrofon, ütleksin ühte asja äh, Äh, etnilise eristamise kohta koolides äh, härra Katšinile lõige nelikümmend kaks, ma olen täiesti veendunud, et sellisele asjale tuleb äh, lõpp panna, aga härra Katšin, sõna iseenesest segregatsioon või etniline eristamine on juba provokatsioon iseenesest ja äh, me peaksime natukene rohkem mõtlema sellele, mida, kuidas me annaksime edasi seda, mida me tegelikult tahame öelda ilma provotseerimata härra esimees, suur tänu, äh, härra Howitt, äh, meil on lihtsalt teisi küsimusi veel arutada ja sellepärast on aega vähe. sõna soovinud üksteist kõnelejat, nüüd isegi juba kaksteist, härra Tänak, te olete kirjas, seega üksteist, aga härra Vigenin ka niisiis, sõna saavad variraportöörid, alustagem härra Kukanist, palun. ja palun, kolleegid, äh, üritage oma jutuvalinat hallata suur tänu kõigepealt äh, minu tänusõnad härra Howitile selle eest, et ta on selle raporti ette valmistanud, et ta on üles näidanud head, head koostöövalmidust ja et ta on valmis olnud muudatusettepanekute osas mõistlikuks äh, ja ja väärt aruteluks. me oleme kompromisside osas saavutanud äh, ühtse seisukoha ja loodetavasti fraktsioonid enamus neid saavad toetada, see asi on kõik väga keeruline, seega täit üksmeelt ei saa loota, aga äh, sellel aastal veel vähemalt mitte. aga kui me räägime sellest raportist, ma olen võtnud äh, sellise lähenemise, et me peame tunnustama Füüromi äh, edusamme eelmisel aastal, kuid samas olen ma toetanud ka seda seisukohta, et väga paljudes valdkondades Euroopa prioriteetide seas peavad Füürami ametkonnad siiski tegema suuremaid jõupingutusi. tooksin üsna mitu valdkonna sellistena välja. kõigepealt, mis puudutab liitumisläbirääkimiste avamist, ma olen nõus raportööri ja enamus kolleegidega, et vaatamata eh, lahendamata nime küsimusest peaks nõukogu järgima komisjoni soovitust ja läbi, liitumisläbirääkimised avama nimelt äh, on jäänud väga suur vahe kandidaatriigi staatuse andmise ja liitumisläbirääkimiste avamise vahel. see võiks väga olulis-, see võiks negatiivselt äh, mõjutada riigi lõimumisjõupingutusi, see võib äh, põntsu anda meie usaldusväärsusele ja võib integratsiooniprotsessi üldse häirida samas aga ÜRO juhitud läbirääkimised on minu meelest nime küsimuses peamine äh, Äh, lahendusvõimalus, tuleb arvestada heanaaberlikke suhteid, aga selles töös see on väga oluline osa integratsiooniprotsessis. veelgi enam, peamised väljakutsed selle riigi jaoks on jätkuvalt õigus- ja siseasjade küsimuses äh, korruptsioonivastane võitlus, eriti korruptsioon kõige kõrgemal riigil tasandil, meediavabadus ja vähemuste õigused, kõikides nendes küsimustes näen ma tõsist vajadust öö, äh, jõupingutuste suurendamiseks äh, riigi ametkondade poolt. ja lõpetuseks ma tahaksin rõhutada ka seda, kui oluline on parlamentaarse koostöö osalus ning parlamentaarse dialoogi osalus, Euroopa Parlamendi äh, roll poliitilistes arengu, aruteludes on äh, ilmselge, kuid me peame kindlasti suurendama pea, poliitilist dialoogi, vabandust, Makedoonia parlamendis erinevate fraktsioonide vahel ja sellepärast on mul väga hea meel, et parlamendis eelmisel aastal välja kuulutatud boikott tühistati. aga nüüd, kompromissettepanekud, mulle tundub, et need on suhteliselt hästi tasakaalus ja neid ma ka toetan, aitäh! suur tänu! proua Nikolai järgmisena, palun! suur tänu! ma tahaksin tunnustust avaldada härra raportöörile, eriti kompromissmuudatusettepanekute osas me oleme selle asja kõik üheskoos läbi rääkinud muidugi äh, tegemist on äärmiselt olulise, aga samas ka mm, delikaatse raportiga, sellepärast et Makedoonia ka üldse seonduv on selline, ma ütleksin, delikaatne aga viitaksin kolmele asjale. ma olen seisukohal, et me peame olema jätkuvalt avatud liitumisläbirääkimiste avamisele, ja on ju tavapärane, et nõukogu tavaliselt järgib äh, komisjoni seisukohti ja ka meie seisukohti. nime küsimus äh, rahvusvahelise mm, kohtu seisukohtadest tuleb kinni pidada, see peab olema läbirääkimiste aluseks, mõlemad osapooled, Kreeka ja Makedoonia, peavad nii kiiresti kui võimalik need liitumisläb- või need, äh, vabandust, läbirääkimised avama ja nüüd on veel kaks küsimust, mis äh, tekitavad probleeme, nimelt äh, õigussüsteem, vähemuste õigused ja meediavabadus. aga muudatusettepanek on juba esitatud ja, ja kompromiss peegeldab väga hästi tegelikku olukorda. viitaksin veel siin ka vähemuste õigustele ja meie toetame meie Bulgaaria kolleegi äh, muudatusettepanekut vähemuste õigusi tuleb austada, sest et see on kogu piirkonna jaoks väga oluline küsimus, kuivõrd äh, vähemusi on seal palju ja mitmeid ja see on eeltingimuseks selleks, et mõista, mis toimub. ühtlasi arvan ma, et äh, meediavabaduse küsimus äh, tuleb äh, samuti makedoonlaste poolt arvesse võtta, sellepärast et eraomandi osas läbipaistvuse tagamine ning et meediavabadus on ometigi demokraatia alussambad. suur tänu ja järgmisena saab sõna proua Korneliisen. suur tänu, väga palju on juba ära öeldud tahtsin äh, öelda midagi selle äh, legitiimsuse kohta kolmandas kompromissis. Makedoonia või Füürom, nagu mõned eelistavad, on juba kolm aastat teadnud seda soovitust, et läbirääkimised tuleks avada ja nad on kriteeriumitele vastanud ja kolm aastat järjest on sellest liitumisläbirääkimiste alustamisest keeldunud mitte sellepärast, et nad kriteeriume ei täida, vaid sellepärast, et nad ei ole suutnud lahendada bilateraalset probleemi, vaidlust, see ei ole kriteerium. see on täiesti legitiimne, see meelehärm, mida Makedoonia toi-, tunneb ja meie eesmärgiks on näidata seda, et see bilateraalne küsimus tuleb äh, lahendada, lahendus tuleb leida hea, kuid ärgem lahendagem seda laienemisprotsessi käigus, ärgem äh, nakatagem äh, läbirääkimisprotsessi selle küsimusega ja sellepärast mulle niigi, nii meeldiski see, et Euroopa vahekohtusüsteem sisse toodaks. see aitaks kindlasti Makedoonia ja Kreeka vahel asju lihtsustada aga laiemalt saaks muidugi kasutada teiste küsimuste lahendamiseks, mida on, on ju veel kahepoolseid probleeme, isegi äh, nagu ma aru saan, Hollandi ja Saksamaa vahel on tänapäeval piiriprobleeme nii et miks mitte seda vahekohtut tulevikus kasutada ka teisteks äh, sellisteks kahepoolseteks äh, vaidlusteks ja nende lahendamiseks, aga mitte seostada seda liitumisprotsessiga. oluline on see, et äh, Makedoonia saaks hakata keskenduma vajalikele reformidele, teha on palju ja nad saavad selle ülesandega kindlasti hakkama kõikides peatükkides, aga üldiselt ma olen rahul kõikide nende kompromissidega, milleni me oleme jõudnud meediavabaduse, diskrimineerimise vastase võitluse, hariduse äh, osas, need on kõik väga-väga hästi äh, lahendatud. ja me loodame, et järgmisel aastal on tulemas läbimurre ja, ja saame asja juurde siis äh, tõsiselt juba minna. suur tänu, härra Tšanok, palun! härra esimees, lubage kõigepealt äh, ka teid õnnitleda tagasivalimise puhul, proua Korneliisen, teil on täiesti õigus, see on legitiimne meelehärm, mida Makedoonia rahvas täna tunneb Makedoonia, nii nagu härra Howard ütles, ei ole sugugi eh, võidutsenud oma hiljutise võidu üle eh, rahvusvahelises kohtus eh, seoses nende NATO liikmeks astumise sooviga Äh, ma arvan, et äh, me ei saa äh, eirata seda, mida rahvusvaheline vahekohus on otsustanud ja see on ju pretsedendiks ka teistele rahvusvahelistele institutsioonidele, see, mis toimub NATO-ga nagu ka Euroopa Liit, sellepärast et Euroopa Liit on alati tundnud uhkust selle üle, et me tunnustame ÜRO-d ja ÜRO juriidilisi osakondi, näiteks nagu Maailmakohus, aga ma tahaksin härra Howitit tänada nende suurte jõupingutuste eest, mille ta on teinud selleks, et Makedoonia osas teha raport, mis on tasakaalus, Makedoonia on väga väike, riike ja, ja habrasriike on teinud suuri jõupingutusi poliitiliselt ja majanduslikult, aga ma pean siin äh, erihuvi välja tooma, ma olen nimelt Euroopa Liidu Makedoonia, Euroopa Parlamendi Makedoonia sõprusgrupi liige ja seega tundsin ka mina meelehärmi ähm, viisaküsimuse osas äh, ja, ja kui ma õigesti mäletan, siis on Makedoonia kandidaat olnud seitse aastat ja ma tõesti arvan, et Kreeka äh, ei peaks pidevalt torpedeerima äh, Makedoonia edasiminekut peatükkide osas, sellepärast et Skopje ja Ateena ei suuda kokku leppida nime osas äh,, on täiesti arusaamatu väljaspool seisjatele ja see on ka väga murettekitava pretsedendi loomine tulevikuks, kas näiteks Horvaatia Euroopa Liidu liikmesriigina hakkab siis nüüd blokeerima võib-olla Serbia liitumisprotsessi, sellepärast et nendel on bilateraalsed probleemid, vaidlused ja üritavad äh, tagasi teha äh, mineviku eest ja kas ei piirdutaks mitte ka selliseid riike nagu Montenegro äh, ja teisi? Makedoonias on sisemised äh, pinged, kus mõned äh, vähemusradikaalid ähm, äh, tahavad õõnestada Makedoonia territoriaalset ühtekuuluvust nii et väga oluline, et läbi, mis räägime, liitumisläbirääkimised Euroopa Liidu ja NATO-ga algaksid nii kiiresti kui võimalik, minu meelest see avaks uksed suuremate välisinvesteeringutele, majandusperspektiiv paraneks ja lääne sta-, Lääne-Balkani piirkonna stabiilsus suureneks, suur tänu! härra Tšuntis, palun! aitäh. ma tahaks tänada raportööri ja ma pean ütlema, et, et äh, raportöör oma suulises sõnavõtus äh, ja raportis lähenes teemale äärmiselt ettevaatlikult, ettevaatlikumalt kui varem ja ma pean seda tunnustama, et ta on täiesti teadlik raskustest ja teab, et vaja on dialoogi selleks, et äh, et lahendusele jõuda. meie fraktsioon arvab, et Euroopa Liit, et äh, Makedoonia tuleb vastu võtta Euroopa Liitu äh, ja raportöör ähm, avaldab samasugust arvamust, me toetame seda, me oleme äh, siin näinud ka viidet ähm, korvpalli meistrivõistlustele. Nad võivad ju uhked olla nende saavutuste üle, see on äh, julgustav. küsimus on aga selles, et kas äh, selline julgustamine võtab arvesse riigi tegelikku olukorda ja on kooskõlas selle olukorraga, sest äh, riigi nimetuse küsimuses äh, on küll tulemas lahendus ja me kuulsime riigi juhtkonnalt äh, hiljuti avaldust, mis puudutas läbirääkimisi äh, ja ÜRO bürokraatiat, mida on vaja selleks, et äh, erinevaid äh, arvamusi arvesse võtta. me ei kuulu va valitsusparteisse, kes Kreekas selle teemaga tegeleb, aga me arvame, et äh, et me ei tohi sellest teha äh, Füürami ja Kreeka vahelist äh, pidevat tüliõuna. tegemist on rahvusvahelise probleemiga ja selle probleemi lahendus peab tulema ÜRO raamistikust. kui me lähtume sellest, et tegemist on pideva probleemiga Kreeka ja Füürami vahel, siis seda ei lahendata. ja see ei ole üksnes sümboolne küsimus üks äh, Kreeka piirkond kannab samuti nime Makedoonia. üks osa sellest äh, piirkonnast on Kreekas ja teine osa Füürumis. ja ametlikes dokumentides on äh, vaja õigeid tõlkeid, kui siin mingit kokkulepet ei tule, siis ei ole seda küsimust võimalik lahendada, aga vaja on teha jõupingutusi näiteks Euroopa Parlament ja Euroopa Liit peavad tegema jõupingutusi ja seda kindlasti, seda, selles protsessis nüüd tehakse, praegu üritatakse asja arutada, lahendust leida ja seda protsessi tuleb edendada. kõik ülejäänud protsessid, ma ei tea, kas äh, neist on abi. siin äh, öeldi, et äh, NATO-t tuleks kaasata, mina küll kahtlen isiklikult selles, et äh, sellest lahenduse leidmisel abi oleks, ma arvan, et see on pigem kontraproduktiivne ja ma arvan, et äh, me peame võimalikult kiiresti üritama sellele probleemile lahendust leida, mis oleks rahva huvides, sest äh, probleemid on tegelikkuses olemas, reformid, demokraatlikud õigused, raportöör läheb siin õiges suunas. ma arvan, et äh, me peame neid äh, as-, et me saame neid asju toetada. mis puudutab aga nüüd laienemise küsimust, siis sooviksin ma järgmisi asju öelda. raportid tihti öö, äh, ütlevad, et millist poliitikat, millist majanduspoliitikat tuleks ajada, vaja on turgude avamist Euroopa Liidu liikmesriikide poolt ähm, ja et ähm, millest oleks kasu spekulantidel ja kaubitsejatel, aga mitte rahval ja seda me loomulikult ei toeta, aitäh. suur tänu ja kaheks minutiks palun härra Kovatšuk, ütleb härra esimees. isegi, olgugi, et te olete selle komisjoni asepresident. Äh, suur aitäh, härra esimees kõigepealt ma tahaksin õndleda härra Havitit äh, selle raporti puhul ning ta on võtnud väga konstruktiivse seisukoha äh, Makedoonia protsess edusammude kirjeldamisel. samuti äh, on ta olnud alati kõrgema valmisolekuga arutada muudatusettepanekute üle. Riik on kindlasti ristteel, ühest küljest me räägime Euroopa Liiduga lõimumisest, aga teisest küljest me räägime natsionalismi pead tõstmisest ning äh, ka tegelikult riigiga, mis endiselt on Jugoslaavia dialoogi kütkes. seetõttu kindlasti ma toetan Jugosla- äh,, Makedoonia lõimimist Euroopa Liiduga ning äh, kindlasti peaks riik astuma edaspidiseid samme demokraatliku reformi teel. kahepoolseid äh, suhteid Euroopa äh, Liiduga mm, peaksime to-, toetama, ma olen kindel, et äh, Euroopa Liiduga integreerimise protsess äh, saab äh, aidata riiki ka mineviku mm, taagast ülesaamisest. kindlasti tuleb ka usaldusväärseid suhteid luua naaberriikidega, näiteks selleks, et tähistada ühtselt ajaloolisi sündmusi Euroopa Parlament on mitmeid kordi võtnud vastu resolutsioone, kus on pakutud välja ühtseid mälestusteenistusi ja ajalooliste sündmuste tähistamist äh, üheskoos. ma loodan, et äh, üks vastuvõetavatest kompromissidest äh, ütleb seda, et seda soovitust ei ole arvesse võetud, ma loodan, et Makedoonia mm, ametivõimud suudavad üle saada sellest, mis minevikust on pärandini kaasa võetud ning töötada heanaaberlike suhete suunas. seetõttu tegingi ma ettepaneku, mis loodetavasti võetakse ka vastu, et äh, kiiremas korras tuleks avada Makedoonia eliiti kuuluvate inimeste mm, isiklikud toimikud, äh, siis äh, eriti nende puhul, kes on endise Jugoslaavia salateenistustes mm, töötanud varem, äh, härra Havita, Havita avastas siin, avaldas siin lootust ja ma loodan ka, et äh, seda tehakse, aga südametunnistuse äh, vabadus ning kõikide austus selle vastu peaks olema olemas, ükskõik millise riigi kodanik peaks äh, saama väljendada oma etnilist äh, kuuluvust, ilma et ta peaks kartma potentsiaalsete tagajärgede pärast äh, ükskõik siis, kas äh, need võiksid olla töösuhteid puudutavad tagajärjed, ja kokkuvõttes ma loodan, et need soovitused, mis on uues Makedoonia eduaruande raportis olemas, võetakse arvesse ka Makedoonia ametivõimude poolt nii, et riik saab edusamme teha Euroopa integratsiooni teemadel. Äh, proua Nevinski, kaks minutit kõigepealt ma tahaksin tunnustada raportööri, kolleeg on juba maininud äh, kolleegid on juba maininud mitmeid asju, millest ma tahtsin ka rääkida, aga ma tahaksin alustada öeldes, et äh, Bulgaaria on alati Lääne-Balkani riikide, sealhulgas Makedoonia integreerumist äh, Euroopa Liiduga toetanud, sest see on kindlasti ebastabiilse regiooni stabiilsuse võtmeks. sest äh, Euroopa integratsioon rõhutaks nii tolerantsust kui tõde ja Euroopa integratsioon saab olla uueks eh, töövahendiks, kuidas regioonis eh, täna veel eh, olemasolevaid probleeme lahendada. ja seetõttu toetame me Füürumi lõimimist Euroopa Liiduga, aga samas tahaksime me ka rõhutada, et vihakõnesid tuleb vältida, sellepärast et sellised sõnavõtud Äh, on mineviku äh, taaga osa ja see praegu takistab häi-, heanaaberlikke suhteid. kuna meediavabadus on väga tugevaks eeltingimuseks äh, äh Euroopa Liiduga liitumisel, samamoodi on vaja mineviku pärandist üle saada, nii et tänased äh, valitsejad ja juhid ei ole kindlasti riiklike huvide vastu. ainult kaheks minutiks, ütleb härra esimees. Äh, Govoril bom slovensko, ker je v primeru Makedonije vprašanje jezika Kačin. na način zadevanju Makedonije, da reši vprašanje imena, identitete, kulture, vsega, kar je s tem povezano, kajti jezik je pravzaprav vse, brez jezika ni identitete. Eh, See on oluline mm, eh, meie rahvuslikust aspektist, eh, seetõttu räägin oma emakeeles. tahaksin rõhutada kahte asja. kõigepealt nimevaidlus, selles osas ei ole olnud edusamme juba pikka aega dialoog Prishinaga, mis on läinud väga äh, teravaks, mm, näitab, et äh, kuna kohtuvaidlus koos, äh, kuna nimevaidlus Kosovo osas on lõppenud, siis saame me teha edusamme. Skopje ja, ja Ateena vahel seda küll ei ole juhtunud, nii et seetõttu me loodame, et nime üle otsustamine Mm, saab toimuma varsti, eh, seetõttu, et oleks võimalik ka integratsioon NATO-ga. Montenegro alustab liitumisläbirääkimisi suvel ja Makedoonial peaks olema täpselt samasugune võimalus. ja minu teine märkus on seoses äh, muudatusettepanekuga kakskümmend kaks. austatud kolleeg Howitt ütles, et ma olen provokatiivne, kui ma räägin siin segregatsioonist et ja ta ütles, et me peaksime pigem mainima siin eraldatust, laste eraldamine on muidugi tehniline küsimus siin pigem, aga need, see kannab kõik segregatsiooni eesmärki. keda me, kelle kasuks me siis tegutseme, kui me tõde varjame, kas see aitab neid lapsi, nende vanemaid äh, Äh, kas see toetab kuidagi etnilisi suhteid selles riigis või regioonis. küsimus, küsimus on poliitiline ja seetõttu on vaja kasutada ka korrektseid poliitilisi termineid ja seetõttu jään ma oma juurde, et tegemist on segregatsiooniga ning ma ootan, et äh, teie ka laboristidena äh, partei liikmena saate te aru sellest, et tegemist on põhiõigustega? suur aitäh, härra Peterle, kaheks minutiks, palun. suur tänu, härra esimees. ma olen kolleeg Hautile väga tänulik tema püüdluste ees ning ka selle eest, et ta on väga tundlikult käinud ümber selle selle tundliku teemaga, ma olen tänulik ka selle keele eest, mida siin kasutatakse, ma loodan, et äh, selline keel saab olema domineerivaks äh, ka kahe riigi vahelistes suhetes. Äh, see, mida ma ütlesin ennem Kosovo kohta, puudutab ka Makedooniat, mis on oodanud samamoodi ühinemisläbirääkimiste algust pikka aega. ühinemisläbirääkimiste paikapanemine, mm, alus, alguse paikapanemine aitaks riiki see ei ole mitte ainult äh, Füürumi jaoks äh, edusammuks, vaid meie kõigi jaoks, kui ühinemisläbirääkimised lõpuks äh, algavad. vahel, kui ma loen eduraporteid Füürumi kohta, siis mulle jääb mulje, et me räägime siin kahepoolsetest küsimustest, olgugi et see ei ole meie kohustus ja me mm, peaksime rohkem keskenduma tegelikule äh, tegelikule edusammule, seetõttu pöörangi teie mm, tähelepanu lõikele üheksa. teised piirkonna riigid on kahepoolsetest äh, pingetest üle saanud ja mm, alustanud äh, rohkem pühendumist liitumisprotsessile ja seetõttu on mul hea meel näiteks ka, et horvaadid on toetanud äh, liitumist Euroopa Liiduga, ma tahaksin tänada härra Havitit, et ta on kompromissi viis minu muudatusettepaneku sisse pannud, see puudutab ähm, lõiget äh, seitse. mina äh, tulen äh, Sloveeniast ka endisest Jugoslaavia vabariigist ja Sloveenia on tunnustanud Makedooniat Mm, tema algse suveräänse nime all ja kui Makedoonia oli Jugoslaavia osa, siis see ei, ei tekitanud kellelegi mingeid probleeme, edaspidi võtsime kasutusele Euroopa termini ja kasutame nüüd äh, kahte nime võrdväärselt, ent me ei saa siin rääkida keegi kusagil, sellepärast et äh, igal objektil peaks olema oma konkreetne nime ja meie peaksime austama ka seda põhilist äh, lähenemist. ma loodan, et see, need edusammud jätkuvad, aitäh! härra Postelt, palun kaks minutit. ma tahaksin ühineda kiidusõnadega härra Hauti aadressil, ta väga osavalt ja väga integratiivselt valis parim, parema lähenemise kui paljud eelkäijad, aga ma tahaksin rääkida kolmest asjast, mil, mida me minu arvates peaksime arvesse võtma. esiteks, me ei saa äh, E-, eirata lepinguid ja olemas on ajutine kokkulepe ja seda ajutist kokkulepet tuleb äh, ellu rakendada ning teine asi, mis minu meelest on väga oluline, alati on öeldud, et Haagist tuleb äh, otsus, me peame seda otsust, selle otsuse ära ootama, nüüd on Haagist otsus tulnud ja me peame ikka jälle ootama. ma ei tea, mida me nüüd peame ootama kui öö, äh, otsus oleks olnud vastupidine, siis ma arvan, et me ei ootaks enam nii et ma olen üsna skeptiline selles osas. ja kolmas asi, äh, sõna Makedoonia äh, mittekasutamine. mina soovitan lugeda Euroopa Liidu poolt äh, läbi räägitud ohvridi lepingut, seal on iseenesestmõistetavalt juttu makedoonia keeles, me peame ju siin järjepidevad olema. mul ei ole midagi selle vastu, et me üritame siin ähm, riigi nime osas kompromissi sõlmida, ehkki ma võiks äh, selles osas ka palju öelda ja ma ei saa siin midagi aru, Steiermarki piirkond ole, olemas nii Sloveenias kui Austrias, ei sega kedagi, aga sõltumata sellest, sõna Makedoonia ohvridi lepingus kasutatakse Makedoonia slaavi eh, vähem slaav, slaavi rahvusrühma keele tähistamiseks. me ei saa neile ette kirjutada, kuidas nad ise ennast kutsuvad. Eh, riigi nime puhul on eh, ka raske midagi ette kirjutada, aga see, kuidas inimesed ennast kutsuvad või seda me ei saa ju neile ette kirjutada. nagu aitäh, härra Posselt ja härra proua Giannako kaheks minutiks, palun. aitäh, härra juhataja. endise Jugoslaavia vabariigi Makedoonia küsimus, me oleme seda juba väga palju arutanud seda võib arutada kahel viisil. ühelt poolt võib vaadata, mida ütleb enamus ja siis võiks äh, enamuse arvamuse läbi suruda, aga otsuseid langetab ju nõukogu, mitte Euroopa Parlament ning teine asi on öelda välja tõde ja tõde on ju see, et see riik üritab luua pseudoidentiteeti propaganda alusel. tegemist on ju propagandaga, kas pole nii? tegemist on propagandaga, mis lähtub sellest nimest ja see on täiesti naeruväärne kui me näeme, kuidas selle piirkonna juhtkond ähm, toimib. härra Posselt, tegemist on propagandaga, nagu ma ütlesin. ja vaja on heanaaberlikke suhteid. ja me peame sellesse probleemi suhtuma tõsiselt. ja tahaks äh, nüüd rääkida kompromissmuudatusettepanekutest üks, kaks ja kolm ei ole minu jaoks aktsepteeritavad. Äh, muudatusettepanek viis, ei, asi ei saa olla nii, et äh, mõlemad äh, valitsused ei võta positiivseid meetmeid, sest nagu öeldud, tegemist on Skopje poolse propagandaga, mis neid meetmeid puudutab. kuues muudatusettepanek, tegemist on siin mõistega Makedoonia, seda mõistet ei tohi kasutada Former Yugoslavic Republic of Macedonia on see, kuidas seda parlamendis nimetatakse. ja komisjon ei kasuta ju ka lihtsalt sõna Makedoonia. see on lihtsalt äh, harjumus, äh, millega meie peame arvestama ja peame olema ausad. muudatusettepanek kakskümmend see kompromiss ei vasta tegelikult muudatusettepanekute vaimule. siin on juttu sellest, et Kreeka ja Bulgaariaga peavad olema ühised äh, haridusasutused. seda ei ole ju üheski mm, muudatusettepanekus kirjas, me ei saa sellega nõus olla ja siis äh, probleemid, mis tulenevad otsusest mille langetas ÜRO mm, riigi nime osas, ei ole loomulikult äh, võimalik äh, praegu sellisel kujul äh, läbirääkimisi alustama, alustada ja kui me seda mm, nii kordame, siis mm, võib-olla nõukogu kunagi alustab läbirääkimisi, aga praegu see kindlasti ei saa nii toimuda. Like to... Äh, suur tänu, härra esimees. Ähm, kõigepealt tahaksin ma öelda, et äh, härra Haavit on äh, valmistanud ette väga mm, hea raporti. see on sõnastatud väga ausal meetodil, ausal viisil ja loomulikult avast-, avaldan tunnustust härra Haavitele, sest Makedoonia teemal on see esimene raport Äh, tundub, et äh, ükskõik, mida me ka ei tee, me lõpuks ikkagi langeme nimevaidlusesse ja ei jõua mitte kuidagi edasi. Äh, kahjuks oleme lasknud võimaluse mööda ja nüüd on meil tegemist valitsusega, mis on vähem kompromissialdis kui, kui eelnevad Kreekast. ja Ähm, ma toetan kindlasti meie raporti eesmärki, et Euroopa Liidu roll peaks olema selle protsessi toestamisel tugevam, sellepärast et äh, ainult ÜRO formaadis ei ole võimalik äh, tulemusi saavutada ja seetõttu me peaksime leidma võimaluse julgustada Euroopa Liidu tasandil kahte riiki, leidmaks äh, nimevaidlusele lahendus. aga aeg tiksub edasi ja midagi ei muutu ja me kindlasti ei tohiks äh, saada kahepoolsete küsimuste pantvangiks, sest äh, see väga selgelt need vaidlused äh, mõjutavad riikide stabiilsust ja Bulgaaria siin naaberriigina mm, peaks kindlasti need asjad ka väga selgelt välja ütlema. Mm, me ei saa probleemi siin lahendada, aga võib-olla on võimalik leida mingisuguseid ajutisi vahelahendusi, mis võimaldaksid siduda Makedooniat ja, ja selle riigi kodanikke Euroopa Liiduga äh, lõimimisele. aga me leidsime Kosovo küsimusele lahendusele isegi siis, kui viis liikmesriiki ei ole Kosovot tunnustanud, me oleme selle riigiga koostööd teinud, me oleme ka positiivse leidnud äh, võimalused läbi rääkida Türgiga, samasugused võimalused tuleks leida ka Makedooniale kuni ajani, mil nimevaidlus lahenduse leiab. erinevaid ettepanekuid on siin selles osas, aga me peaksime keskenduma komisjoni ettepanekutele, sest nõukoguga on see keerulisem, aga komisjon saab teha palju selleks, et äh, sellist positiivset agendat ka äh, Makedooniaga rakendada, kuni küsimus lahendatakse. suur aitäh, ütleb härra esimees ja kuna ma olen väga heldekäeline, sellepärast et täna just äh, olid valimised, siis Richard saab viis minutit kõneaega selleks, et kõigile nendele küsimustele vastata uh,. From... suur tänu nende lahkete sõnade eest kõikide liikmete poolt. Äh, me töötame heas usus, äh, ma olen väga pühendunud sellele riigile ning ka reformidele, mis seal on vaja läbi viia ning lõppkokkuvõttes ka Euroopa Liiduga liikmelisusele selle riigi osas tänan kõiki teid debati eest, panuse eest. proua Nikolai on küll lahkunud saalist, aga me ütleme, et me peame vastama selle rahvusvahelise kohtu otsusele. see on ka kompromissi ettepanekus kirjas. palun tal sellest aru saada. härra Tannok ja proua Kornelissen äh, ma kuulsin teid ära, erinevaid äh, vaatepunkte on selles osas, ma oleksin, toetaksin tegelikult äh, iseenda kokkulepet äh, siin teatud liikmetega, aga teeme siin osade kaupa hääletuse ja siis vaatame, kuidas fraktsioonid on meelestatud. edasi härra Tšintis ja NATO küsimus minu arust äh, Chicago äh, tippkohtumine ja märtsi äh, ülemkogu on olulised verstapostid, need on kindlasti siin resolutsioonis ka kirjas, rohkemat ma ka ei ütleks, aga need asjad tuleb ära mainida ja seetõttu ma ka avalik, aval-, avatult vastan sellele. ma arvan, et härra Kovatšov ei ole mm, Äh, nautinud meie diskussiooni, aga kui me Strasbourgist lahkusime, siis tal pidi, tal ole, ähm, seisis ees kohtumine härra Kuukeviga. ma ei ole selle tulemuste kohta küll lugenud, aga kindlasti olen ma edaspidisteks aruteludeks avatud ja ma loodan, et teie fraktsiooni ja minu enda vahel me leiame mm, kompromissi, mis tema arvamusega siia kaasab oma algses avasõnavõtus ma kindlasti toimikute avamisest ei rääkinud, aga ma rõhutaksin seda, mida eelmisel nädalal, eelmisel aastal juba kokku lepiti, ma olen teiega nõus, et see peaks resolutsioonideks siis ka olema. Äh, proua Nenska, äh, korrutaksin üle, mida ma algselt ütlesin, mm, siin komisjonis ilmselt keegi ei süüdistaks mind sellest, et ma võtan kergelt meediavabaduse küsimusi või muid sääraseid küsimusi. Mm, härra Katšin, ma vist ei olnud piisavalt selge teiega rääkides ja vabandan selle eest juba, aga ma kindlasti ei öelnud, et tema või keegi teine siin komisjonis oli provokatiivne, nii et ma vabandan, kui te minust niimoodi aru saite ja nüüd äh, laboristide ridadest ma kasutasin ka originaaltekstis sõna segregatsioon, aga ma rääkisin mitmete nõustajatega siinkohal, kes ütlesid, et see, mida teie ja mina tahame näha, ei juhtu siis, kui me kasutame segregatsiooni sõna. tegem- äh,, eristamine on väga selge sõna, ma arvan, et me ei peida siin tõde äh, aga ma arvan, et meil õnnestub saada seda, mida me saada soovime, kui me kasutame teistsugust sõnastust. küsimus ei ole eesmärgi erisustes, vaid äh, strateegia küsimustes. nii et ma kindlasti provokatiivne olla ei taha, vabandan, kui te minust niimoodi aru saite, äh, härra Petli, siis suur aitäh, äh, kompromiss viie eest, ma saan aru, et viienda lõike kohta oli muudatusettepanek, mis jõudis minuni liiga hilja, see ei ole teie süü, Äh, mul on väga raske seda, sellega nõus olla pärast seda, kui me oleme juba kompromissettepanekute üle arutelu pidanud, aga kui te soovite, siis räägime sellest äh, kahepoolselt. härra Postelt, suur aitäh teile selle üle, nende sõnade eest, ma olen teiega suures osas nõus. Äh, aga ka proua Tšenako ütles vastandus teile hiljem ja kuna siin eriarvamused on, siis äh, endiselt äh, äh, Makedoonia mm, me teeme siin eraldi hääletuse, nii et liikmed saavad täpselt selle poolt hääletada, mis neile parajasti sobivam toimub. Mm, härra proua Tšenaku, ma olen nõus äh, mitmete teie äh, ettepanekutega, aga kompromiss kakskümmend, äh, mille me sõna-sõnaliselt kokku leppisime eelmisel aastal, on juba paika pandud ja ma loodan, et selles meeles te ka mind toetate. suur aitäh, kolleeg Vigenin, teie toetuse eest minu tööle mm, ja teie nõuanded olid samamoodi head, ma arvan, et need on olnud väga konstruktiivsed kas me oleme lasknud eh, eh, Kreeka valitsuse vahetusega hea võimaluse tuulde, ma ei tea. Eh, olen Kreeka valitsuse esindajatega kohtunud eelmisel nädalal mm, ka praeguse mm, välisministriga, ma loodan, et kõigi, kõikidel osapooltel kindlasti ei ole seda võimalust tuulde lastud mm, nii Ateenas kui Skopjes. ja mina tahan, et parlamendi sõna oleks siin tugev, staatus quo'ga edasi minna ei saa. ja ma kindlasti sooviksin, et homsel hääletusel ja ka täiskogul me niimoodi ka hääletaksime, aitäh! suur tänu, kolleegid, tuletan teile kõigile meelde, et homme siis hääletame kell üheksa. härra Howitt Äh, muidu saan ma tappa, kui ma ei ütle, et äh, lõikes äh, kuues on inglisekeelses versioonis grammatiline viga. see tuleks ära mured, ära parandada. suur tänu, ütleb esimees. nüüd annaksin sõna ka proua Neitsile, sellepärast et äh, järgmine päevakorrapunkt ja Maroko osalus Euroopa Liidu programmides, nii et palun, sõna on teil ja tutvustage teemat meile räägin prantsuse keeles. Eh, härra juhataja, lugupeetud kolleegid, suur tänu, et mulle sõna andsite. armsad kolleegid, tegemist on teise korraga, kui me arutame seda soovituse projekti, mis puudutab nõukogu otsust eh, mm, e-, Euroopa Vahemere piirkonna lepingu eh, protokolli kohta, mis siis sõlmitakse Euroopa Ühenduste ja Maroko Kuningriigi vahel, see protokoll puudutab äh, raamlepingut äh, Maroko Kuningriigi liitu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta. me esimest korda rääkisime kahekümnendal detsembril eelmisel aastal siin komisjonis, sellest hääletus toimub homme ja kuna ühtegi muudatusettepanekut ei ole esitatud kümnendaks jaanuariks, mis oli muudatusettepanekute esitamise lõpptähtaeg, siis ma piirduks sellega, et ma eh, räägiks protokolli põhimistest eh, põhilistest eh, punktidest, millega siis parlament peaks, mille sõlmimisega parlament peaks nõus olema Äh, see protokoll sõlmitakse Euroopa naabruspoliitika äh, raames. läbirääkimised selle protokolli üle algasid kahe tuhande seitsmendal aastal ja lõppesid äh, kahe tuhande kümnendal aastal ja lõppesid esimese seadusandliku ettepanekuga, mis esitati seitsmeteistkümnendal mail kaks tuhat kümme mis kiideti heaks ja, ja avaldati kahekümne seitsmendal septembril kaks tuhat kümme. see protokoll keskendub peamistele põhimõtetele, mis puudutavad siis Maroko kuningriigi osalemist Euroopa Liidu programmides ja eelkõige puudutab see järgnevaid valdkondi konkurentsivõime ja, ja uuendustegevus lühendiga CIP, tolliküsimused äh, aastal kaks tuhat kolmteist, Cesar ehk äh, ehk äh, Ühtne Euroopa taevas ja Marco Polo. tegemist on tavaliste klauslitega, mida kohaldatakse partnerriikidele ja mm, tegemist on äh, ta-, ka eritingimustega, mis puudutavad Maroko kuningriigi öö, osalemist nendes programmides, eriti osaluse arvutamine ning aruandlusmenetlused ja hindamismenetlused, mida on vaja, mis on vaja paika panna lepinguga Euroopa Komisjoni vahel, kes esindab Euroopa Liitu ja Maroko Kuningriigi vahel. palun lubage mul meenutada, et et äh, kuna Araabia sündmuse, sündmuste, kevade sündmuste algust, algusest on möödunud üks aasta, siis on äh, toimunud ka äh, valimised ja, ja meeleavaldused. Te teate, et Marokos muudeti põhiseadust pärast seda, kui rahvas selle heaks kiitis referendumil, siis toimusid ka parlamendivalimised, mis toi-, mis äh, vastasid kõigile kriteeriumitele, mida ei ole alust kritiseerida ning äh, nende valimiste võitjaks on PGD, PGD, PJD ja äh, tegemist on siis Maroko peaministriparteiga. tegemist on mõõdukalt islamistliku parteiga, valitsus on koalitsioonivalitsus, sest eh, ehkki see vali-, see partei sai kõige rohkem hääli, ei saanud ta piisavalt hääli, et üksi valitseda. ja ma arvan, et väga oluline on see, et Euroopa Liit sõlmiks eh, ausaid ja ava-, ja avatud suhteid Marokoga. see protokoll annab meile ühe võimaluse selleks ning seletuskirjas ma meenutasin, kui vajalik on tähelepanu pöörata inimõiguste poliitika erinevatele aspektidele ning ma meenutasin ka seda, et hädavajalik on see, et selle protokolli raames tehtav poliitika peab kasuks tulema Maroko territooriumil elavatele kõigile inimestele, muuhulgas ka Lääne-Sahara piirkonna elanikele. ja kuna muudatusettepanekuid ei ole, siis ma eeldan, et kolleegid homme on äh, valmis selle raporti poolt hääletama ja ma tänan teid juba ette selle eest. Panseri, please. Äh, suur tänu ja härra Panseri, palun järgmisena, Antonio. aitäh ma saan teha väga lühidalt. ma olen täiesti nõus sellega, mida raportöör ütles. ka mina arvan, et äh, see protokoll on üks võimalus, kuidas Euroopa Liit äh, saab Maroko püüdlusi äh, kestvalt toetada, tegemist on äh, juba alustatud reformide toetamisega või te-, vajalike reformide algatamisega, eelkõige on tegemist äh, rahvastiku ähm, jaoks kasulike äh, reformidega. Äh, Marokos on äh, Äh, olukord muutunud ja ma arvan, et vaja on seda protokolli, selle protokolli sõlmimist toetada, sest et äh, mulle tundub, et oleks vajalik Maroko reforme kiirendada, sest seda on Marokol väga vaja. siis Gomes, please. proua Gomes, palun. suur tänu. ka mina liituksin raportööri ja kolleeg Pantseriga selles osas, et tõesti meie äh, suhete strateegiline tähtsus ähm, Marokoga on veelgi ilmselgemaks äh, kujunenud pärast äh, revolutsioonilisi liikumisi Marokos ja, ja võimuvahetust. ja Maroko on praegu elamas läbi väga olulisi muutusi. ükski kolleegidest ei äh, pööranud, äh, see, et tekst ei, äh, tekstile muudatusettepanekuid ei esitatud, ei olnud sellepärast, et kolleegid eirasid teksti moodustamist, vaid sellepärast, et see on hästi koostatud tekst, tulebki peegeldada asju selles valguses. aga loomulikult toob see kaasa lisakohustusi kõigi jaoks, eurooplastele ja marokolastele samuti selleks, et need ühtsed väärtused, mida me peame, vähemalt või loome praegu ühtset näiteks, mille alusel on antud Marokole see eelisstaatus, need on praegu pidevalt äh, proovikivisid läbimas. Euroopa Parlament tunneb muret Lääne-Sahara olukorra pärast. mul ei ole mitte midagi Maroko vastu, vastupidi, ma, ma öö, ma hoolitsen Maroko eest ja minu meelest on öö, Portugali jaoks Maroko kindlasti pärast Hispaaniat äh, tähtsuselt äh, teine riik. Äh, me tunneme muret Maroko pärast ja sellepärast on meile oluliseks see, et pidevalt kalevi alla tõsiseid probleeme ei panda Marokoga suhetes. ma tõesti arvan, et see eelisseisund arvestades neid väga olulisi muutusi, mis juba on aset leidnud Marokos, annavad meile võimaluse sellele probleemile silma vaadata nii, nagu, nagu seda peaks tegema ja üritama seda lahendada, sellest kindlasti lõikaksid kasu marokolased, lisaks ka sahaaralased ja Maroko ja Alžeeri vahelised suhted, mis on ju ka üliolulised mitte piirkonna jaoks, vaid isegi meie jaoks, äh, paranevad niimoodi. aitäh! suur tänu, härra Preeda. suur tänu. aitäh, ka mina tahaks ähm, äh, väljendada seda, et ma täitsa toetan Maroko äh, osalemist Euroopa Liidu programmides ja nagu proua Neits ütles, muudatusettepanekuid ei ole, ma õnnitlen teda ning ma mäletan seda, et me, ning ma tahaks rõhutada seda, et me peame äh, saatma välja selge signaali ja siin oli juttu juba uuest valitsusest, mida juhib härra Adela Biktilal ning ähm, mm, väga praegu tuleb arvesse võtta ka Maroko ja Alžeeria lähenemise väga soodsat mm, äh, konteksti, nii et ma arvan, et praegu on üld-, väga sobiv äh, aeg selle, sellise sõnumi väljasaatmiseks, selleks, et toetada reforme, mis kindlasti järgmiste kuude jooksul äh, te-, parla-, valitsuse tegevuskavasse tulevad. suur tänu, ütleb härra esimees, homme kell üheksa hakkame hääletama, nii et võtke kindlasti hääletamiskaardid kaasa, aga enne kui lõpetame äh, tänase istungi, siis tahaksin tänada isiklikult härra president Albertinit ning äh, kogu meeskonda koostöö eest. suur tänu ja kohtume homme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

Atkins 120, Kobal